Colleagues, we're going to make a prompt start. People uh... kolleegid, me alustame, sellepärast et paljudel on vaja ära minna. This is a big imposition. nii et, et alustame siis. me alustame päevakorra vastuvõtmisega. punktid seitse, üksteist, kaksteist, kolmteist lükatakse edasi, nii et, et kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, loeme päevakorra kinnitatuks um, and endorsement of ja koordinaatorite soovitused tuleb samuti heaks kiita. Eh, eh, kohtumine toimus kahekümne kolmandal aprillil ja me otsustasime üheksandal mail korraldada Strasbourgis täiendava koosoleku. kas te toetate seda seisukohta? jah. ja nüüd hakkame elektrooniliselt hääletama. kas keegi eh, on siin, kellel ei ole hääletuskaarti kaasas? hästi me alustame siis kohe hääletusega, kas kellelgi on hääletuskaart maha jäänud, see on muidugi täiesti mõistetav, kui te selle maha jätsite täiskogu saali näiteks, siis andke palun märku, sellepärast et me tahaksime tõesti kohe kiiresti alustada. et need, kes tahavad, saavad pärast hääletust kohe lahkuda. keegi ei ole andnud märku, et hääletuskaarte ei ole, niisiis ma vaatan, kas koordinaatorite puhul, et kas kõik on valmis. jah, kõik on valmis, hästi. ja siis neljas päevakorrapunkt, Euroopa Liidu korrakaitse ja koostöö äh, amet Europol äh,, terve rea otsuste tühistamine äh,. raportöör on Augustin Dias de Mera kallid kolleegid, me hakkame kohe hääletama, aga tahaksin enne raportöörilt küsida, kas ta soovib sõna võtta, kui ei, siis asume kohe hääletama. räägin väga lühidalt. lihtsalt äh, viisakusest sooviksin öelda, et oleme läbi käinud pika tee ja sooviksin öelda lihtsalt suur aitäh, suur aitäh kõigile ning äh, eriti sooviksin tänada vaid Antoine'i ning ka teid loomulikult tahaksin tänada, härra esimees. aitäh, härra Dias de Mera. ma vabandan, et ma ei kuulnud, mida te ütlesite, ma ei kuulanud õiget kanalit ja ei kuulnud tõlget. võib-olla tõlkekabiinid äh, vaatavad, mis kanalil nad töötavad, aitäh. okei okay,, have another go, Mr Dias de Mera. härra Dias de Mera, äkki proovite uuesti? Bueno, eh, es fácil. see on väga lihtne, eh, korrata seda, mida ma ütlesin, suur aitäh, tänan kogu südamest kõiki eh, kolleege, kes selles pikas protsessis osalesid, tundub, et see, need protsess on nüüd lõppenud ning eriti sooviksin tänada Kaidi Antoini. Thank you very much, Mr Diaz aitäh, härra Dias de Mera ja läheme nüüd kolmanda muudatusettepaneku juurde, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus kolleegid, lõpphääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend poolthäält, kolm vastuhäält, kaks erapooletut. õnnitlused meie raportöörile härra Dias de Merale. ja nüüd läheme viienda päevakorra juurde Äh, kolmanda riigi kodanike äh, riiki sisenemise ja siin viibimise tingimused, kui nad tulevad siia õpilasvahetuse käigus õppima või koolituseks või vabatahtlikuna äh, tegemist on siis üheteistkümnenda aprilli direktiivi ümbersõnastamisega, muudatusettepanekuid ei ole esitatud ja seetõttu kodukorra reegli kuuskümmend kuus järele hääletame kohe seda raportööri esitatud teksti ja raportööriks on proua Wikström, Ceciliat ei ole kohal, nii et, et läheme kohe hääletuse juurde ja nüüd on hääletus alanud hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud nelikümmend poolt, viis vastu, üks erapooletut. ja õnnitlused raportöörile, keda pole kohal kolleegid, läheme nüüd äh, kuuenda päevakorrapunkti juurde, äh, võitlus inimkaubandusega Euroopa Liidu välissuhetes. arvamuse koostajaks on Budil Valero. kas äh, raportöör soovib sõna, kui ei, siis saame hakata hääletama, aga raportöör loomulikult soovib sõna võtta. jah, ma teen tõesti väga lühidalt, tahaksin tänada kõiki variraportööre tahaksin neid tänada suurepärase koostöö eest, suur aitäh selle eest, et te toetasite seda raportit ja siis suur aitäh, meil oli väga hea koostöö. aitäh, proua Valero ja hakkame nüüd hääletama, muudatus kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, kompromiss üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, muudatus seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatus kaheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatus kakskümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm osade kaupa, esimene osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatus kakskümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud me hääletame muudatuse kahekümne, kakskümmend viis teist osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatus kakskümmend kuus, kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kolmkümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kolmkümmend viis, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud, kompromissi üks A, hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud kompromiss neli A hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, nelikümmend kolm, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud, muudatus nelikümmend neli, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud nelikümmend viis, eraldi hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud nelikümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus nelikümmend seitse, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus nelikümmend kaheksa, eraldi hääletus, hääletus alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud muudatus viiskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud muudatus viiskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, muudatus kuuskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus kuuskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kuuskümmend neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend kaheksa hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. seitsekümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, seitsekümmend viis, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud, seitsekümmend kuus, hääletus on alanud. lõppenud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse osade kaupa sotsiaaldemokraadid on nõudnud seda esimene osa hääletus alanud kas me hääletame kohe teist osa, küsib härra esimees. ei, siiski, kõigepealt hääletame esimest osa, niisiis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. mul on midagi selle ettepaneku vastu, ütleb härra esimees, ma ei saa aru, mis toimub. teine osa, hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud, seitsekümmend kaheksa hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud, seitsekümmend üheksa hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud, muudatus kaheksakümmend, hääletus on alanud lõppenud tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend seitse, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend üheksa, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud, üheksakümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, üheksakümmend kaks, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud, üheksakümmend kolm, esimene osa, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud, teine osa, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud, üheksakümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud ja nüüd põhjenduspunktid ja volitused, muudatus üks, hääletus alanud, lõppenud vastu võetud, muudatus kaks, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud, muudatus kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatus neli, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud, muudatus viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatus seitse, hääletus on alanud. lõppenud tagasi lükatud, muudatus kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatus üheksa, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd hääletame teksti tervikuna muudetud kujul, hääletus on alanud vote is closed. hääletus on lõppenud äh, ja see on vastu võetud nelikümmend kuus poolthäält ja viis erapooletut. õnnitlused raportöörile proua Valerole. ja nüüd läheme kaheksanda punkti juurde, mis puudutab esialgseid meetmeid, äh, kaitsemeetmeid Rootsi kohta, see on nõukogu otsus, millega nähakse ette siis need esialgsed meetmed rahvusvahelise kaitse vallas Itaalia ja Kreeka jaoks. meie raportööriks on Ska Keller ja kolleegid, raportöör tegi ettepaneku lükata tagasi komisjoni ettepanek ja vastavalt reeglile üks, seitse, neli hääletame kõigepealt raportööri ettepaneku üle komisjoni tekst tagasi lükata ja kui see muudatusettepanek vastu võetakse, siis hääletame ainult muudatusettepanekut kaks õigusloomealasele regulatsioon, resolutsioonile. kui raportööri ettepanek tagasi lükatakse, siis hääletame kõiki muudatusettepanekuid, mis puudutavad komisjoni ettepanekuid ja siis hääletame muudetud ettepanekuid ja lõpuks õigusloomealast resolutsiooni. ma loodan, et asi on selge ja eh, küsin kiiresti ka proua Kellerilt, kas ta soovib sõna võtta, ei soovi Äh, niisiis hakkame nüüd hääletama. ma tean, et äh, ma, ma ei anna kellelegi võimaluse sõna võtta, aga kui keegi tõesti soovib midagi öelda, siis hea küll, aga hakkame siiski hääletama ja nimeline hääletus loomulikult. niisiis, kõigepealt alustame. Got it here, so my yeah. amendment zero, the vote muudatusettepanek null, hääletus on alanud. The vote. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud kolmkümmend vastuhäält, kakskümmend kolm poolthäält niisiis. Amendment eight, the vote is open. muudatus kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nüüd hääletame komisjoni ettepanekut muudetud kujul, hääletus on alanud. ootan, et koordinaator ka hääletaks. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd muudatusettepanek number kaks. see puudutab õigusloomealast resolutsiooni, hääletus on alanud. me peame hääletama muudatust kaks, ütleb esimend. kas kõigil on selge, mida me hääletame? Is everyone in agreement? kas kõik on nõus, mida me hääletame? hästi, siis muudatusettepanek kaks. hääletus on alanud. ja hääletus on juba pikka aega avatud olnud. nüüd on hääletus lõppenud. ja see on tagasi lükatud kolmekümne seitsme häälega neljateistkümne vastu ja nüüd lõpphääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse poolthäält, kakskümmend kolm vastu ja üks erapooletu. aitäh raportöörile. ja kolleegid, nüüd lõpphääl, viimane hääletus täna. see puudutab uute psühhoaktiivsete ainete kontrollimeetmetele allutamist. raportöör on härra Puuni härra Booni, kas te soovite sõna võtta? härra Booni, kas soovite sõna võtta? ei soovi. hästi, hakkame siis hääletama. muudatusettepanekuid ei ole esitatud, nii et, et lõpphääletus kohe ja hääletus on alanud. ja hääletus on nüüd lõppenud vastu võetud viiskümmend üks poolthäält ja üks erapooletu. õnnitlused härra Poonile. colleagues, we're going to make any... head kolleegid, äh, alustame kohe ja läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, palun. Okay. So colleagues, let's, let's resume the session. head kolleegid, jätkame palun istungiga um,. I am happy to welcome uh, Commissioner Jur-. mul on väga hea meel äh, siin öelda tervist äh, volinik Jourovale ja väga palju on temaga vaja täna rääkida asju läbi. EKRE-s EPO eriti, aga ka Euroopa Liidu ja äh, USA äh, privaatsuse kilp äh,, mis on oluline äh, punkt arvestades praktilist äh, korraldust, siis kõigepealt annaksin siis volinikule Äh, sissejuhatavaks sõnavõtuks kümme minutit aega ja siis alustame kohe aruteluga. esimene küsimuste ring läheb siis koordinaatoritelt äh, äh iga fraktsiooni nimel ja siis äh, on volinikul aega vastata ja siis tuleb teine küsimuste voor, kus kõik liikmed, kes sõna soovivad, saavad küsida ja siis teil on jällegi vastusteks aega. panen ette, et liikmed, kes hakkavad sõna võtma, võiksid seda teha kahe minuti jooksul ja ilma igasugust viivituseta, palun, äh, proua Juro, teil ongi sõna. Madam Chair, Honorable. proua esinaine, austatud äh, parlamendiliikmed, suur aitäh äh, selle võimaluse eest teie komisjonis dialoogi jätkata. täna räägin oma mandaadi just kriminaalõiguse poolest kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrist, kui viimane kord eh, seda struktureeritud eh, dialoogi pidasime, on toimunud kohutavad terroristlikud rünnakud, eh, seda nii Pariisis kui Brüsselis ning Euroopa on ka oma jõupingutusi suurendanud terrorismivastases võitluses, aga seda tehes tuleb samuti silmas pidada, et hoiame ülal oma väärtusi. Äh, kriminaalasjades äh, koostöö on äh, väga oluline ja sellel taustal oleme teinud EKRISe muutmise ja parandamise ettepaneku selleks, et kolmandate riikide kodanike Äh, andmeid paremini jagataks. mul on väga hea meel, et raportöör härra Kirchhoff äh, on alustanud oma tööd äh, selle väga olulise ettepaneku kallal, mis tõhusat info jagamist tagaks liikmesriikides. samuti tahaksin teile tähelepanu pöörata ka veel ühele olulisele debatile, mille me oleme justiitsministrite mitteametlikul kohtumisel Amsterdamis algust teinud härra Morales oli ka kohal, loodetavasti ta siin kuskil siiski on. see on seotud Hollandi eesistuja algatusega, mis puudutab eh, teatud eh, toetussüsteeme teatud riikides, aga me peame minema sellest veel kaugemale ja me peaksime aru saama ka, millised eh, jurisdiktsioonipiirangud sobiksid ka siin puhul rakendada. Need töövaldkonnad on seotud just kriminaalõiguse digitaliseerimisega me oleme teinud ka äh, rahapesuvastase direktiivi äh, ettepanekuid ja parandusettepanekuid, sellepärast et tundub, et meil on vaja rohkem ära teha selleks, et äh, mõistlikult ja tõhusalt ähm, tegeleda terrorismi rahastamisprobleemidega. me vaatame pangaandmete küsimust, seda teeb meie nii-öelda finantsluureosakond ning ka Äh, ette makstud äh, kõnekaartide küsimus, äh, kuidas teha neid turvalisemaks. pärast Panama skandaali tuleme samuti tagasi ka veel läbipaistvuse küsimuse juurde. Teie ja eriti just raportöör proua Sargentini on seda juba rõhutanud kolmepoolsete läbirääkimiste käigus. minu eesmärk on juunis selle läbivaatuse ettepanek teha lisaks nendele ennetavatele meetmetele teeb komisjon ka käesoleva aasta lõpuks ettepaneku, äh, kuidas äh, tunnustada vastastikusest, äh, vastastikuselt varade külmutamist ühes riigis ja kohtuotsus ühes riigis niimoodi, et see otsus oleks tunnustatud ka teistes riikides. põhiõiguste osas on mul väga uhke tunne, et me oleme andmekaitsereformiga lõpule jõudnud ning ma tahaksin härra Albrechti ja proua Lauristini juhtrolle selles osas rõhutada ja kiita. koos oleme me saavutanud väga hästi tasakaalus ja kaugeleulatuva tulemuse ning keskendume nüüd sellele, et rakendada seda tõhusamalt ja et liikmesriikide andmekaitseametid, kodanikud ja ettevõtted oleksid valmis äh, nii-öelda suure paugu päevaks, nagu ma seda nimetan, ütleb kõneleja, päevaks mis peaks tulema kätte äh, sügi-, kevadel kaks tuhat kaheksateist. me oleme andnud õiged signaalid selle kohta, et andmekaitse on põhiõigus ning samuti peab see toetama ka ettevõtlikkust ja ettevõtlust digitaalses ajas. mis puudutab äh, politsei koostööd, äh, siis siin oleme ka jõustruktuuride vahel vastastikust usaldust ja suuremat koostööd suurendanud. ning meil on vaja, et seda kaitset oleks tagatud ka siis, kui Atlandi-üleselt edastatakse isikuandmeid ja sellepärast äh, homme komisjon teeb ettepaneku äh, alla kirjutada äh, raamlepingule, mis tagab suure ja tugeva andmekaitsestandardi valdkonnad, mis puudutab jõuorganite koostööd Euroopa Liidus ja USA-s mis puudutab äh, siis äh, andmete edastamise äh, privaatsuskilpi, siis Ameerika Ühendriikide poolega töötame nüüd koos selleks, et arvestades neid soovitusi, mis artikkel kakskümmend üheksa töörühm on teinud. edasi oleme läinud ka menetluslike õiguste paketi tööga, ma saan aru, et praegu on õigusabi küsimus just eriti akuutne ning raportöör De Jong on, on meie poolt saanud tugeva toe selleks, et sisuliste lahendusteni jõuda, eriti just, mis puudutab selle kohalda-, kohaldusala. mis puudutab äh, alaealiste ja äh, küsimust äh, migratsiooni kontekstis, siis ma tagan, et ma alati vaatan nende erivajadusi, ükskõik kas kriisikeskustes või eraldi hooldustingimusi saatmata alaealistele või tõhusale integratsioonile Äh, meil on vaja koos sellest või õiguse eest võidelda ja selles kontekstis tahaksin ma teile anda ka ülevaate, et oleme jõudnud edasi vihakõne küsimusega tegelemisega. Äh, nimelt äh, me ootame, et käitumiskoodeks internetioperaatoritega saab kokku lepitud juuniks. täielikult austame me alati kõnevabaduse põhimõtet, aga samas peame me ka tagama, et internet ei ole koht, kus valitseb täielik reeglitus Äh, lisaks äh, siis äh, kriminaalõiguse spetsialistidega koostööle oleme me loonud või jõudnud lõpule Eurojusti reformiga ning Euroopa prokuratuuri loomise plaanidega. minu eesmärk on Euroopa prokuratuuri küsimus lõpule viia aasta lõpuks ja mul on väga hea meel, et Hollandi eesistuja on panustanud ja on teinud pikki samme edasi selle dokumendi osas Äh, Bratislavas äh, homme äh, arutame me seda ka eelseisva eesistujaga. siis läbirääkimised Euroopa prokuratuuri osas on läinud edasi ja liikmesriigid on selle ettepaneku võtmeaspektide osas toet-, muutanud äh, küll, aga põhimõte kehtib, et äh, midagi ei ole kokku lepitud, enne kui kõik on kokku lepitud. nii et äh, väikesed detailid, mis on veel laual, nende üle räägitakse läbi. minu positsioon on alati olnud selline, et oluline on, et meil oleks sõltumatu ja tõhus Euroopa prokuratuur selle pädevused peavad olema väga selged. ka prioriteetide äh, küsimus peab olema selge äh, ja samuti peab olema siin lisandväärtus äh, pakkuda sellele prokuratuurile ning meil on väga selge argumentide reastik, mille on heaks kiitnud ka Euroopa Kohus ning seda me peame ka järgima. siis siin lisapädevuste osas peaks olema meie nimekiri ka tasakaalustatud niimoodi, et me Euroopa prokuratuuri äh, mandaati võtaks vähemaks äh, läbi tagaukse. Äh, see süsteem on üsna keerukas, aga kindlasti peame vältima seda, et tekivad pikad ja, ja kulukad paralleelsed uurimistegevused. siis äh, nõukogu on teinud ettepanekuid ka muutmaks prokuratuuri struktuure. Nad tahavad, et tegemist oleks prokuröride kolleegiumiga ning et Euroopa äh, prokuratuuri oleks kaasatud ka liikmesriikide äh, osa ning äh, vastavate liikmesriikide juhtumeid peab keegi liikmesriigist ka seirama. ka püsiamet luuakse, aga sellel oleks võimalik ka otsuseid suunata edasi eh, üksikutele Euroopa prokuröridele, kes saaksid siis eh, seirata ja vaadata üle juhtumeid konkreetsetest liikmesriikidest ning eh, need, see võim on võimalik ka püsikojale küsimuste, tõsistest küsimustest suunata. nii et meil on vaja võimalust juhtumeid ümber jagada ühelt prokurörilt Euroopas teisele otsustuspädevuse andmine Euroopa prokuröridele tuleks eh, anda siis väiksemate juhtumite puhul, aga kesktasandil oleks võimalik eh, siis eh, järelevalvet ja kontrolli korraldada ning luua üleüldine Euroopa prokuratuuripoliitika. ja ma loodan ka, et me saame edasi minna Eurojusti määrusega selleks, et äh, uuendada ja parendada selle toimimist. Eurojusti on vaja paremini kasutada Euroopa Liidu liikmesriikide poolt, eriti just äh, koordin-, koordinatsioonitegevuste poolt äh, ja ühtsete uurimisrühmade poolt, mis süüdistustegevusi ka toetaksid. samas on meil vaja aga tagada lõhede kinnitoppimine õiguslikul tasandil, aga kõik, kindlasti on oluline ka rakendamine niimoodi, et äh, seadused ka reaalselt praktikas rakenduksid. ning äh, me tihti näeme, et äh, osaliselt ei ole meie akiid korralikult rakendatud liikmesriikides, ülevõtmise küsimused on ikka ja jälle õhus ning ka mittevastavust esineb siin ja seal Euroopa kriminaalõigust on vaja rakendada prokuröride poolt õigesti, selleks et usaldusväärsus õigussüsteemile äh, oleks tagatud. niimoodi ainult on meil võimalik äh, õigussüsteemi toimima panna, kus äh, piiriüleselt ka mm, kõik kohtumõistmise tasandid to toimivad terrorismijuhtumite uurimine mitmetes liikmesriikides näitavad, näitab seda, kuidas infovahetuse puudujäägid on viivitusi põhjustanud ja isegi vigu on tehtud. Äh, kõiki olemasolevaid reegleid tuleb rakendada korralikult. ühest küljest tähendab see seda, et komisjon peab proaktiivselt aitama liikmesriikidel rakendada akiid, see tähendab igasugused suunised, koolitused, äh, praktikute kokkulemised ja infovahetus peab olema tagatud, aga teisest küljest ei pea me mitte kartma ka rikkumismenetlusi, kui seda vaja on rakendada selleks, et täielikult äh, tagada, et äh, määrused on rakendatud äh, ja neid järgitakse. ka justiits- ja siseasjade nõukogu kohtumisel ning sel nädalal uuesti arutasime me ministritega neid küsimusi. oktoobris arutasime me konverentsil, mis puudutas deradikaliseerumismeetmeid, seda, kuidas radikaliseerunud isikuid sellelt kurjalt teelt Äh, kõrvale juhtida ning radikaliseerumine on tegelikult meie vanglate olukorra järelm paraku Euroopas. Äh, samuti rääkisime me erinevaid rahastamisvõimalusi deradikaliseerumistegevusteks, näiteks Euroopa Liidu fondidest. olen kutsunud kokku kõrgetasemelise töörühma, mis äh, meie alltöörühma poolt on ette valmistanud ettepanekut, kuidas kõige rohkem probleemsetes riikides vanglate seda olukorda puudutada mis puudutab õigusriigi küsimust Euroopa Liidus, siis äh, ma saan aru, et libekomisjon on ka teinud äh, proua Intvelti juhtimisel äh, sellesisulist tööd ja me järgime seda loomulikult huviga. sealhulgas teeb seda ka näiteks esimene asepresident Timmermans. õigussüsteemi toimimine on oluline osa õigusriigi põhimõtte rakendamisest ning palun lubage mul anda siin nüüd võtmejäreldused Äh, justiitsasjade tulemustabeli kohta, mida komisjonina avaldasime selle kuu alguses. nagu teate, tulemustabel aitab kahekümne kaheksandal liikmesriigil parandada tõhusust ning just äh, kohtusüsteemide sõltumatust ja läbipaistvust. see annab äh, võrdlevat informatsiooni Euroopa Liidu liikmesriikide kohta kolme elemendi lõikes. enamik liikmesriike teevad edusamme oma kohtusüsteemi parendamisel ning me oleme näinud julgestavaid tendentse juba sellest ajast, kui see tulemustabel ellu kutsuti. näiteks, mis puudutab äh, menetluste pikkust äh, äh, kaubandusküsimustes ja tsiviilasjades ning läbipaistvust, see on parendanud, paranenud. aga sellegipoolest kvaliteedi osas näeme me üleüldist paranemist Äh, kui me vaatame näiteks IKT vahendite kasutamist äh, väikemenetluste puhul, äh, ka veebihagide puhul, aga on vaja teha ära rohkem selleks, et tagada mm, parem koolitus ning otsus ning IKT vahendite kasutamine ka kaasuste haldamise jaoks. see tulemustabel on tööriist, mis ajas areneb ja käesoleval aastal on seal esimest korda ka Eurobaromeetri tulemused, mis puudutavad äh, kohtute ja äh, kohtunike äh, sõltumatust, sinna on kaasatud ka kodanike arvamused ja ettevõtjate arvamused. selline taju on erinevates liikmesriikides väga erinev näiteks äh, liikmesriikidel, kus äh, tajutakse, et kohtunike ja kohtusüsteemi usaldusväärsus on madal, ütlevad kodanikud, et see tuleb sellest, et valitsus ja poliitikud avaldavad surmet kohtusüsteemile ning äh, et majandushuvid on domineerivad ja seda olukorda on vaja kindlasti võtta luubi alla. austatud liikmed, selle piiratud aja jooksul on ainult kokku võtnud siin mõningad olulised teemad, aga ootan teie küsimusi ja kommentaare nende oluliste teemade puhul. suur aitäh teile tähelepanu eest! Thank you, commissioner! tänan teid, volinik! ja silmapilkselt alustan ma koordinaatoritega nüüd. proua Holmairit ma ei näe äh, ja äh, kolleeg Boni räägib Rahvapartei nimel. suur tänu teile, proua volinik. suur tänu teie kirja eest, selgituste eest on väga oluline, et meil oleks võimalik äh, teada võimalikult palju kogu teie tegevusest. mul on mõned lühikesed punktid. ma arvan, et me peame palju rohkem, kõvasti, ütleb kõneleja, koostööd tegema. ka Kreeka küsimustes meil äh, on seda vaja ja teie soovitused äh, digitaalvõimaluste kasutamisel õig-, äh, kriminaalõiguses on väga olulised, sest äh, sest see teeb, muudab igasugused protsessid palju kiiremaks. samuti on vihmavarjuleping väga oluline alla kirjutada homme. meie komisjonilt oli selle kohta küsimusi, aga peame liikuma edasi. suur tänu koostööst kõigi meie partneritega, eriti puudutab see artiklit kakskümmend üheksa äh, eraelu kaitsmise küsimustes, sest me peame teatud äh, dimensioone ja ohtusid tunnistama ja küllap leiame nii ka õiged lahendused. arvan ka, et on väga oluline see, mis te ütlesite äh, vihakõne kohta juunis avaldatakse käitumisjuhend ja komisjoni töö ka selles osas lõpeb. ning selles osas arvan, et see on väga oluline, sest ühest küljest puudutab see internetivabadust, teisest küljest annab see meile teatud vahendid selleks, et võidelda vihakõne vastu. homme toimub äh, mul konverents noortega äh, vihakõne küsimuses, arvan, et see on väga oluline. tahaksin küsida järgmiste sammude kohta andmekaitsepaketi juures. kui andmekaitse direktiiv lõpuks vastu võetakse, siis ei saa me käed rüpes istuma jääda, sest äh, selle tööga ei ole me veel lõpule jõudnud. ma tahaks teada, kas komisjonil on kavatsus rakendusplaan kokku panna eriti puudub see GDPR-i. arvan, et see paindlikkus on vajalik ja loodetavasti see ei too kaasa erinevaid reegleid, tahaksin teada, kuidas komisjon kavatseb sellega tegeleda. järgmine kõneleja, suur tänu, ütleb proua Sippel, tahaksin keskenduda paarile-kolmele küsimusele, kuna teistelgi kolleegidel võib küsimusi olla. kõigepealt eraelu kaitsmine, sellega seoses on väga palju muresid ja ma sooviksin mainida ühte muredest. üks puudutab see, et Ameerika administratsioon ei välista seda, et nad valimatult äh, suuremääraliselt äh, koguvad äh, eraelu andmeid Euroopa kodanike kohta kuidas see käib kooskõlas, kas see on kooskõlas eh, Euroopa põhimõttega, et massiline andmete kogumine eraisikute kohta ei eh, ole eh, ratsionaalne ega vajalik. ning kuidas oleks võimalik selles osas teha tõhusamalt tööd, kuidas on võimalik jääda autonoomseks ning ja seda eriti, kui äh, reeglid, mida kasutatakse raisikute kohta, on liialt keerulised. millised on teie seisukohad selles osas? ja teine, mis puudutab vihmavarjulepingut, te teate, et nii PNR leping Ameerika Ühendriikidega eh, kui ka DFDP ei ole Privacy Actiga kaetud, kuid eh, mm, vihmavarjuleping äh, Eh, eeldab, et see nii on. kuidas te sellest vastuolust üle saate? ning eh, Ameerika seadus viib eh, selle kokku ka kaubandusandmete jagamisega. tundub siis, et kaubanduslikud küsimused sõltuvad sellest, kuidas me eraelu kaitse nii-öelda kilbiga äh, edasi liigume ning veel EPPO kohta tuleb parlamendi seisukoht äh, ka Euroopa prokuröri ametikohta, mida teie arvate, kui suurel määral parlamendi seisukohti on arvesse võetud praeguses arutelus nõukogus? suur tänu. nüüd härra Halla-Aho suur tänu, et te täna siin olete. tänan, härra Kirkhope ei saanud äh, teiste kohustuste tõttu Suurbritannias äh, kohal olla, kuid ta soovis esitada järgmised äh, mõtteavaldused. kuritegevuse ja terrorismi vastu võitlemine Euroopa Liidus on võimalik ainult siis, kui Euroopa Liidu liikmesriigid teevad koostööd ja reageerivad adekvaatselt meie eh, kriminaalsüsteemid peavad hakkama koos toimima, see on esmatähtis, kui suuda, soovime üle saada eesseisvatest eh, probleemidest. ECR-i fraktsioon ei usu eh, harmoneeritud kriminaalõigussüsteemi, kuid teatud koostöö on kindlasti vajalik. on vaja koostöö teha ja väärtuslikku informatsiooni teiega, teineteisega vahetada, see on kõige kindlam võimalus tulemuste saavutamiseks. härra Kirkhope ootab äh, võimalust teiega koostööd teha ning äh, arvab, et muudatused kolmandate riikide kodanike kohta on samuti äärmiselt olulised. me peame Euroopa Liidu ja kolmandate riikide kodanike äh, muutma võrdseks Euroopa õigussüsteemi ees. Pole mingit põhjust arvata, et sellist meedet pole vaja. selliste meetmete olemasolu on vajalik eh, eh, sisejulgeoleku ja eh, liikumisvabaduse säilitamiseks. täname komisjoni ettepaneku eest ja ootab tulevast koostööd ka tulevikus. veel üks küsimus, raha. peame haavama kurjategijaid seal, kus äh, Äh, kõige valusam see on ja see on nende rahakotis. kuidas komisjon kavatseb äh, läbi rahapesu äh, direktiivi ülevaatamise ja muude vahenditega kavatseb garanteerida ähm, õigussüsteemide vahelist infovahetust rahapesu küsimustes, see on oluline ka näiteks inimkaubanduse vastu võitlemiseks ja kas komisjon kavatseb äh, üle vaadata ka selle küsimuse, mis, äh, äh, mida on härra Kogupan alati soovinud, ehk siis ühised uurimismeeskonnad, et praegustele väljakutsetele paremini vastu tulla, aitäh, suur tänu. proua Kriisbeck Alben Alde nimel nüüd. suur tänu teile. kõigepealt sooviksin ma tänada teid, proua volinik, tervitada teid teie Eh, tubli töö eest paljudes eh, küsimustes, eh, mis teie portfelli juurde käivad ning mis praktiliselt kõik on strateegiliselt olulise tähtsusega ja väga komplekssed. ma sooviksin alustada ees, ühe suurema eesmärgiga Euroopa Liidus ehk siis lapse õiguste kaitse. alustagem selle temaatikaga, te rääkisite Äh, praegusest katastroofilisest olukorrast, mis on tabanud äh, saatjateta alaealisi, kes on äh, jõudnud Euroopa Liidu territooriumile ning ja üldse pagulaslapsi. ning kahe tuhande üheteistkümnenda kuni neljateistkümnenda aasta programm on jõudnud lõpule, ma sooviksin teada, kas komisjon teie juhtimisel soovib esitada uue ambitsioonika strateegia, mis oleks rakendatav, mis oleks tõhus ja globaalne ning mis hõlmaks ka ehm, laste õiguste kaitset. ja teine temaatika, millest te rääkisite, millest on maininud ka kolleegid, see puudutab Ehm, siis ehm, mm, vihmavarjulepingut ja see puudutab siis Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelisi suhteid ja ehm, siis vihmavarjuleping ja privacy shield. kas võime kindlad olla või millise piirini võime kindlad olla, et, et see eh, et kasutatakse uutes Euroopa raamistiku, andmekaitse raamistikule vastavalt ja vastavalt otsusele, millele hiljuti, mille hiljuti võtsime täiskogul vastu. ja ma ei tule artikkel kahekümne üheksa juurde tagasi, sellest on juba räägitud, ainult üks sõna veel. see, mis puudutab Euroopa prokuratuuri esimene ettepanek, mis puudutas tsentraliseeritud äh, Euroopa prokuratuuri, vaadati põhjalikult üle liikmesriikide survel ning äh, see tähendab, et luuakse detsentraliseeritud süsteem, mis on valitsustevaheline, delegeeritud prokuröridega. toetasite seda ka komisjoni kolleegiumis, sooviksin teada, kuidas kavatseb äh, komisjon selle struktuuri luua ja kuidas kavatseb tema tõhusust tagada, sest algettepanekuga pole tal enam midagi pistmist, millest on muidugi väga kahju. ja proua Sargentini nüüd. suur tänu, esimees kõigepealt sooviksin öelda, et ootan komisjoni poolseid ettepanekuid rahapesu direktiivi küsimustes, ootan mul on hea meel selle üle, et te et te ütlesite, et te ei mõtle ainult terrorismi finantseerimise peale, vaid te mõtlete arvesse ka Panama dokumente ja usaldusküsimuste peale mõtlemine oleks väga tervitatav. tean, et Euroopa Parlament ei suutnud eh, enamat saavutada seoses Britannia valitsusega poliitiline olukord Eh, kui sooliline olukord muutub Suurbritannias, võime ehk kasutada ka pisut teravamat keelt. ja mis puudutab nüüd eh, eraelu kaitset, siis privacy shield'i, siis näeme, et Euroopa andmekaitseametnikud leiavad, et privacy shield ei ole piisavalt hea meie isikuandmete kaitsmiseks, mis Ameerikasse jõuab ja jõuavad. ja ma tahaksin teada, kas te peate läbirääkimisi või panete vähemalt äh, äh, loobumisklausli sisse. E, ning äh, ma saan aru, et Umbrella, et vihmavarjuleping kirjutatakse alla homme, kuid sisejulgeoleku osakond on näiteks lennureisijate andmed eraelu kaitse seadusest välja jätnud. see tähendab seda, et kogu vihmavarjuleping on Äh, väärtuslik võõrlik. jaa, vähem väärtuslikuks. ja lõpuks ma tahaksin küsida EKRE-sse kohta nüüd ja artikli neli A kohta selles ettepanekus. kas äh, volinik on teadlik, et andmebaas, äh, mis sisaldab kolmandate riikide kodanike andmeid, kriminaalregistrite mm, äh, Eh, eh, hõlmab ka Euroopa Liidu kodanike eh, andmeid, kellel on kriminaalregistris mingisuguseid sissekandeid. see on diskrimineerimine. kuidas komisjon kavatseb selle küsimusega tegeleda? aitäh. Thank you uh,, commissioner. volinik, palun, kas te sooviksite vastata? jah. You have the floor. Yes, thank you very much uh,. I have to I read how, how I got the, the questions. on uh... kõigepealt äh, härra Booni märkused, mis puudutasid äh, Kreekat äh,, see on julgeoleku tegevuskavas ja EKRE-s EKRE-s on julgeoleku tegevuskavas ja seda väga headel põhjustel, sest meil on vaja juurdepääsu kolmandate riikide kodanikel, kelle kohtud on välja saatnud. nii et, et meil on väga hea meel, et me saime väga hea äh, tagasiside mitte ainult liikmesriikidelt, vaid ka parlamendilt, sest ma saan täiesti hästi aru, et see on tõesti kasulik asi ja olen ka väga avameelne, ma kartsin, et tekitatakse takistusi sõrmejälgede kaasamisele, aga me siiski otsustasime ka sõrmejäljed kaasata, sest me tõesti otsime üht, seda ainulaadset identifitseerimisvõimalust. EKRE-se puhul me eh, tahame tõesti säilitada kõik isikuandmete kaitse standardid nii et, et äh, selles vallas ei oleks mingeid probleeme, mingeid rikkumisi ja mitte mingeid vastuolu isikuandmete kaitsereeglitega. me peame tegema täiendavat tööd mitte ainult EKRISE küsimuses, vaid ka teiste süsteemide osas, mis aitavad korrakaitseorganitel piiriüleselt tegutseda, sest et meil on Schengen mis pakub äh, väga palju suurepäraseid võimalusi. see ei ole alati ainult positiivne asi, paraku annab see ka kurjategijatele võimaluse reisida ja igal pool kuritegusid toime panna, on ju, et ega kuritegevusel pole piire. <laughs> niisiis äh, jah, see julgeoleku tegevuskava üheks eesmärgiks on ka rahvusvahelise koostöö potentsiaal vallandada, ma pean siin silmas siis koostööd õiguskaitseorganite, prokuröride vahel, selleks et nad saaksid kiiresti tegutseda kõigi nende Äh, rünnakute puhul, mis meil siin Euroopas äh, te-, oli, äh, aset leidsid, me nägime, kui oluline oli kiire tegutsemine selleks, et kurjategijad vastutusele võtta. vihakõned. kõnelen sellest radikaliseerumise vastase võitluse kontekstis, sest ikka ja jälle oleme me veendunud, Äh, või meil veeldakse, et on kaks radikaliseerumisviisi, üks toimub internetikeskkonnas ja teine vanglates. ja interneti teel radikaliseerumise puhul äh, mõned ringkonnad, mõned isikute rühmad. ja ma ütlen selle praegu otse välja, tahavad alustada Euroopas kodusõda jah, online keskkonnas see kodusõda juba nagu käibki, sest kui lugeda neid arutelusid, kui näete neid üleskutseid vägivallale ja vihkamisele, siis sõda juba käib. samas internet on ka see mm, meedium, kus me peame kaitsma sõnavabadust, nii et, et me seisame siin sellise kohutava dilemmaga silmitsi paljudel eh, rasketel hetkedel, kui me seisame silmitsi sellise dilemmadega, peame vaatama, mida seadus ütleb ja seadus ütleb väga selgelt, mis tuleb ära keelata. Eh, vihakõned, millel on eh, võime esile kutsuda rünnakuid elanikkonnarühmade vastu, olgu need vähemused, homoseksuaalid, puuetega inimesed, sellised vihakõned tuleb ära keelata ja nende vastu tuleb võidelda kõikide vahenditega ning üheks vahendiks on see, et IT-teenuse pakkujad eh, vabatahtlikult tegutsevad selles suunas ja aitavad probleemi lahendada. ma arvan, et eelmisel korral, kui ma siin käisin, siis ma ütlesin, et eh, internetiteenuse pakkujad ise saavad aru, et nemad on osaks probleemiks ja seega peavad nad olema ka osaks lahendusest ning eh, Äh, seetõttu äh, me olemegi juba loomas ühiselt sellist käitumisjuhendit, mis tugineb Euroopa seadusele, sealhulgas Euroopa äh, pretsedendiõigusele, sest me näeme, et praegu tegutsetakse tuginedes Ameerika seadustele ning väga oluline on, et me peaksime rõhuma oma seadustele ja oma põhimõtetele. ja seetõttu mul on väga hea meel, et saan teile edastada positiivset infot, see tegevusjuhis mis näiteks seab neile kohustuse kustutada need vihakõned neljakümne kaheksa tunni jooksul. Nende avastamise hetkest ja on veel terve rida teisi sarnaseid kohustusi. ja niimoodi me ei äh, lähe sõnavabaduse vastu andmekaitsepakett ning äh, rakenduskava äh, loomine. andmekaitsemääruse vastuvõtmine äh, pani tööle al-, alguse, sellega töö ei lõppenud. mul on loomulikult väga hea meel, et meil see määrus on. aga meil on vaja oma lähenemist ühtlustada Äh, selle üldmääruse rakendamise koha pealt. seda peavad tegema andmekaitseasutused, sellepärast et äh, väga palju on siin äh, otsustamisõigust ning kui ma vahepeal käin andmekaitse inspektori korraldatud kohtumistel, siis ma näen, et nende lähenemine on suht-, üsnagi erinev Äh, mingil määral äh, sõltub asi kultuurilistest erinevustest, seda tuleb tunnistada. aga määruses me oleme öelnud, et meil on äh, ühtsed reeglid, mida kohaldatakse ühtselt. vaadake kas või karistusi. ei saa olla niimoodi, et Itaalias ettevõtted karistatakse samasuguse rikkumise eest rohkem kui Prantsusmaal. niisiis nii me üritame ühiselt äh, andmekaitseinspektoritega äh, siin midagi ära teha, me tahame paika panna need sisereeglid, mida nad hakkavad kohaldama, aga komisjoni peamine ülesanne ja me ka seda rahastame, on nimelt äh, suuniste loomine ettevõtetele, et tõesti igaüks õiguskindluse huvides saab aru, millised need uued reeglid on ja millised on nende kohustused ning loodetavasti Äh, on meil olemas ka selgesti mõistetavad suunised Euroopa Liidu kodanikele, et nad saaksid aru, millised on nende õigused. see on see töö, mida me plaanime siis teha sel aastal ja sel aastal valmistame ette ka tervet rida koolitusprogramme ekspertide jaoks. nii et, et me oleme tõesti väga hästi valmis selleks suureks päevaks aastal kaks tuhat kaheksateist. nüüd eraelu puutumatuse teema. kuidas äh, Euroopa Liit äh, kontrollib või kuidas me hoolitseme selle eest, et kohustusi täidetakse, te esitasite küsimuse äh, riikliku julgeolekuga seonduvate teemade kohta. nagu te Äh, aru saate, toimus meil sellel teemal üsna palju raskeid arutelusid, sest et äh, kuni möödunud aasta suveni oli see teema, mida meie Ameerika partnerid eriti arutada ei tahtnud ning suvel õnnestus meil siis äh, nad läbirääkimiste laua äärde saada. meie soovisime kolme asja, me tahtsime määratleda seda, mis Äh, puudutab piiranguid riiklikele julgeolekuasutustele ja luuretalitustele, äh, piiranguid siis, mil määral nemad andmetele juurde pääsevad ja Euroopa Kohus äh, tegelikult ei hinnanud asju USA uute seaduste valguses, sellega peame ka arvestama. niisiis, me sooksime, soovisime selget Äh, infot nende piirangute kohta eh, eh, täpsemalt tahtsime täpset tõlgendust selle kohta, kuidas nad tõlgendavad seda, mis neil seadustes kirjas on ja kuidas nad seda kohaldavad. ning loomulikult on äh, ka erandeid, äh, kus Ameerika seadusandlus Äh, nõuab ähm, ettevõtetelt massilist andmete korrigeerimist ja selle korrigeerimisel peaks olema ka selge eesmärk ja see on ka seadustes paigas nii et, et meil on sellise massilise andmete kogumise ja massilise jälgimise osas eriarvamused ja seda täiesti õige, õigesti kritiseeritakse nende inimeste poolt, kes on selle vastu. me peame väga selgelt ütlema, mida see tähendab, kui eurooplased ütlevad, et me peame pöörama tähelepanu vajalikkusele ja proportsionaalsusele. me kasutame termineid selles tähenduses, mida kasutab Euroopa Kohus. andmetele on juurdepääs lubatud ainult siis, kui see on rangelt vajalik ja Ameerika partnerite jaoks äh, seal äh, kasutavad nemad terminit tõenäoline põhjus, nii et, et äh, kui neil tõenäoliselt on vaja seda, neid andmeid uurimiseks. kui meil ei ole ühtseid definitsioone, siis me täielikku kontrolli selle üle äh, ei saa, ei saa, kuidas teatud julgeolekutalitused meie andmed kasutavad ja neile juurde pääsevad. me ei saavuta seda mitte kunagi ja me ei paku Euroopa kodanikele kunagi nii ka hüvituse võimalusi. ja samuti on meil äh,, ei ole meil siin Euroopas ka meetmeid äh, hüvituseks, kui äh, andmetele juurde pääsevad need kuritarvitajad, meie julgeolekutalitused Äh, mis puudutab ombudsmani, siis äh, see puudutab läbirääkimisi. Äh, läbirääkimiste ajal ma rõhutasin, et meil oleks ka teisel poolel keegi, kes oleks volitatud saama infot nende juhtumite kohta, kus riiklikud julgeolekutalitused on andmeid palunud ja kas need juht-, põhjused olid legitiimsed või ei pärast läbirääkimist, seda, kui läbirääkimised toppama jäid selles punktis, äh, tuli siis äh, ameeriklastel mõte luua see ombudsman ja meie seadsime siin omad tingimused, me nõudsime, et ta on täielikult sõltumatu julgeolekuorganitest ning äh, et ta tegeleks tõesti kõigi kaebuste ja kõigi taotlustega, mis tulevad Euroopa kodanikelt Ameerika partnerid üritasid anda endast parima, nad nõustusid looma ombudsmani institutsiooni riigidepartemangu struktuuris ning kahekümne üheksas töörühm nüüd nõuab täpsemat kirjeldust selle kohta, millised on selle ombudsmani ülesanded, tema tegevusjuhend ja kui, mil määral meie sellele infole juurde pääseme. mina austan nende lähenemist, sest ka mina toetasin seda, et me saaksime rohkem infot, aga me töötasime ajasurve tingimustes. ning seetõttu peame seda veel arutama ja me arutamegi seda edasi oma Ameerika partneritega ning meie eesmärk on äh, tõesti saavutada selline äh, täpsem kirjeldus mul on siin pikk tekst, mis puudutab ähm, ombudsmani pädevust või tegelikult on tegemist äh, naisega, kes hakkab võib-olla seda ülesannet täitma. ja ma vabandan, äh, lugupeetud äh, saadikud, jah ma pean tegelema ka siin soolus, soolise võrdõiguslikkusega ja ma pean mehi ja naisi võrdselt mainima, aga Äh, aga see inimene, kes ametikohale asub, on naissoost, ma kõnelesin temaga isiklikult Washingtonis ning tema sai väga hästi aru sellest, mida meie nimetame äh, isikuandmete kaitse kõrgeteks standarditest ja see ei ole ühes USA-s sugugi tavaline. vähemalt mitte igal pool. sest et ja meie oleme maailmas liidriks äh, nende standardite vallas aga ma ei hakka äh, ombudsmani pädevusi siin ette lugema. mulle esitati veel üks küsimus proua Sargentini poolt, mis puudutas samuti eraelu kaitsekilpi. Te küsisite, kas seal on ka peatamisklausel me arutame Ameerika partneritega Äh, töörühma kakskümmend üheksa soovituste alusel, kas äh, siin midagi teha. Ameerika partnerid enam-vähem saavad aru, mida me neilt ootame ja meie saame aru nendepoolsetest argumentidest ning ma ei taha öelda, et me kavatseme jälle läbirääkimisi avada. aga me üritame olukorda parandada, me üritame äh, Äh, piisavuse otsuseid kohandada, meie partnerid peavad oma tööd tegema, nad peavad täpsustama äh, ombudsmani tegutsemise reegleid ning äh, me teeme tööd nende soovituste alusel, mis on rakendusdokumendis, mis puudutavad peatamisklauslit, siis jah, see on väga selgelt sätestatud Äh, piisavusotsustes, et äh, kui me näeme, et mehhanism, sest sisuliselt eraelu puutumatuse kaitsekilp on mehhanism, kui me näeme, et see ei toimi, kui me näeme, et äh, keegi, kes on lubanud midagi teha, ei tee seda, iseäranis meie partnerid USA-s, siis me peatame selle kokkuleppe ja teeme seda ilma igasuguste kõhklusteta me oleme eh, teadlikud tagajärgedest, aga ma arvan, et on väga õige, et me selle selgelt välja ütleme. Eh, selles, et eh, neid riskantseid kohti selle mehhanismi toimimises piisavalt varakult avastada, viime läbi ka iga-aastase ülevaatuse, kus esmakordselt teeme selle siis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta keskel, et hinnata, kuidas see mehhanism toimib kuidas kõik ähm, organid toimivad, kas nad täidavad oma ülesandeid, mida ütlevad sõltumatud vaatlejad, niisiis äh, selle iga-aastase äh, läbivaatuse äh, käigus kasutame mitmeid kanaleid, et saada tõesti objektiivset pilti sellest, kas eraelu puutumatuse kilp on tõesti samm edasi, kas see tõesti tagab Euroopa kodanike isikuandmete kõrge kaitse taseme. nii palju siis peatamisklauslist, nüüd Euroopa prokuratuur. iga kord, kui see teema tõstatub äh, õigusasjade nõukogus, ütlen alati seda, et mina ei luba Euroopa monstr-, monstrumit luua, midagi, mis läheb palju maksma, on kasutu. ja selles osas on minu seisukoht väga selge ja ma võin täna öelda täpselt nagu ütlesin ka möödunud aastal korduvalt, et mis tahes äh, esialgselt välja pakutud äh, ametkonna volituste äh, õõnestamine ei leia aset ning meil on artiklid üks kuni kolmkümmend viis juba enam-vähem paigas. nagu ma ütlesin, kokku, lõplik kokkulepe on saavutatud siis, kui kõik asjad on ära äh, räägitud. meil on mitmeid äh, artikleid, mis puudutavad äh, selle ametkonna volitusi, tal peab olema õigus uurimisi alustada, saata juhtum liikmesriiki tagasi, kui ta seda soovib ning Euroopa prokuratuuril peab olema ka õigus siis see otsus saata siis tagasi liikmesriigi kohtusse. ning ja ma annan väga selgelt juulikuisel ülemkogul mõista ma olen eesistujamaaga äh, tihedalt kontaktis nende liikmesriikidega, kes Euroopa prokuratuuri toetavad ja mõnikord äh, on kuulujutte ja see mulle ei meeldi, sest et äh, need ei vasta tõele, räägitakse, et me peame läbirääkimisi tõhustatud koostöö osas, see ei vasta tõele. ma tahaksin, et kõik liikmesriigid toetaksid Euroopa prokuratuuri aga kui ma vaatan liikmesriike, siis on erinevus nende vahel, kes on puhastoetajad ja nende vahel, kes on puhastoetuse saajad. sellepärast, et on ka selliseid liikmesriike, kes saavad Euroopa Liidu kassast rohkem, kui nad sinna maksavad ning nemad peaksid just eriti toetama Euroopa prokuratuuri, sest tegemist on spetsialiseeritud asutusega ja see erineb Eurojustist, sest see uurib ja võtab vastutusele teatud konkreetsete kuritegude puhul, mis äh, kahjustavad Euroopa Liidu finantshuve. ma äh, hindan äh, positiivset toetust, mida olen saanud Euroopa Parlamendilt ning ma suhtun väga ettevaatlikult Äh, äh, Euroopa Parlamendi, suhtun väga tõsiselt Euroopa Parlamendi poolsete signaalidesse, sellepärast et ähm, nagu ma ütlesin, Euroopa äh, prokuratuur peab olema sõltumatu liikmesriikide huvidest ja veel üks asi, mida te juba mainisite, et käib, siin peab olema ka äh, lisandväärtus kogu sellel asjal ma ei taha siin kõlada paatoslikult ja ütelda, et me peame võitlema selle eest. Ehm, see asi ei puuduta ainult justiitsministreid, me peame veenma ka rahandusministreid. ja nagu te ette võite kujutada, on see tõsine võitlus, sellepärast et ehm, rahandusministrid näevad seda ikka kui maksuprobleemi ja mitte kui kriminaalõigusprobleemi. ja ma olen täiesti kindel, et kui meil ei ole usaldusväärseid andmeid selle kohta, kui palju raha Euroopa prokuratuur avalikkuse riigieelarvesse tagasi toob, eh, siis ma ei suuda mm, eh, tugevaid argumente esitada ja seetõttu me praegu kogume andmeid liikmesriikidelt ja see on üsna raske, sellepärast et paljus liikmesriikides ei mm, eh, eristata andmeid rikkumiste põhjal või see ja ei, ei erista ka seda, kas rikkumise objektiks on liikmesriigi raha või Euroopa raha. nii et, et meil on vaja leida konkreetne mudel Euroopa prokuratuuri jaoks, milliste juhtumitega see tegeleb, milline on tema tegevusulatus, kui suurtes summades rikkumistega ta tegeleb kõik sõltub väga palju inimestest, kes on segatud asjas ja sellest, kui palju see maksma läheb. aga nüüd veel lisan äh,, jah, ka äh, käibemaksu puhul meil on vaja selget hinnangut, kui palju juhtumeid, äh, kui paljusid juhtumeid see puudutab ja äh, ma arvan, et prokuratuur peaks uurima, Euroopa prokuratuur peaks uurima just suuri asju, suuri piiriüleseid käibemaksupettusi. ja me peame ise otsustama siis täpselt, kui tõsiselt. nüüd lapsed. Implementation of GDPR, I said. On the. nii, lapsed nüüd me oleme äh, paika pannud teatud reeglid või, või meetmed, mida tuleb kohaldada selleks, et äh, lapsi aidata. Neid lapsi, kes on sattunud siis äh, kohutavasse olukorda, on sunnitud oma kodunt lahkuma. aga neid ülesandeid ei pea täitma nüüd mitte üksnes komisjon ja ainult mina, vaid ka minu kolleegid, kes tegelevad julgeoleku ja asüüliküsimustega ja samuti liikmesriigid me peame hoolitsema selle eest, et kui Euroopa Liidu vahendeid, näiteks humanitaarabi, kasutatakse, siis tuleb eelkõige mõelda lastele, see peab olema meie esmane prioriteet. me peame lastekaitse panema ka kiirregistreerimiskeskuste kontseptsiooni, sellepärast et hiljuti muutus nende äh, Äh, lähenemine Euroopa Liidu ja Türgi kokkuleppe tõttu ja mis puudutab seda kokkulepet Türgiga, siis me peame hoolitsema selle eest, et Türgile antav raha läheb lastele, loomulikult mitte kõik, aga äh, kui ma õigesti mälestan, siis kolmsada tuhat last on selline, ei ole juba aastaid koolis käinud. ja nendele lastele peaks Euroopa raha minema. Äh, see raha peaks minema otseselt siis äh, spetsiaalsetele organisatsioonidele. Äh, Frontex avaldab uue põhiõiguste strateegia kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, sealhulgas ka konkreetsed meetmed just rändesituatsioonis olevate laste kohta, see puudutab andmete kogumist, suuniseid ja muud säärast ja samuti suunised piiri- ja merevalvuritele, et nad ohus lapsi suudaksid tuvastada ja äh, Äh, samuti on vaja koostööd äh, laste oma äh, hooldus, eestkosteõiguse üleandmisel ja ma ei hakka, ma ei hakka lugema kõiki neid meetmeid ette, aga see on kõikehõlmav dokument. see on midagi, mis tuleb kiiresti ellu rakendada ja mida tegelikult juba rakendataksegi ellu eesistuja või juhataja teeb ettepaneku, et äkki läheksime järgmise küsimuste vooru juurde ja siis te saaksite võib-olla vastata ka mõne. aga volinik ütleb, et ta ei ole veel vastanud raamkokkuleppe teemal. ja proua Gomes ütleb, et ta üritab nüüd kõneajaga tõesti väga rangelt ümber käia ja kõik saavad ainult kaks äh, minutit ja härra Skripek. <clears throat> Veľmi pekne ďakujem za túto vašu prezentáciu. Hovorili ste naozaj... naozaj... Eh, proua Jurova, tahaksin teid tänada eh, ettekande eest, te rääkisite väga pikalt. ja kena on eh, näha ka, mis siin kirjas on, räägite siin vanglate uuendamisest, erinevatest projektidest näiteks äh, projektid, mis on ette nähtud äh, kõige haavatavamatele ja kaitset vajavatele gruppidele, äh, koolitused ka vanglatesse, seda kõike ma hindan, sellepärast et radikaliseerumine vanglates me teame, on tegelikult toonud kaasa endaga terrorirünnakud Pariisis ja Brüsselis, samuti rahapesu äh, ja samas ka rahaküsimused, et äh, investeeringud selleks, et harida lapsi Türgis, suurepärane. ja tõesti teie poolt äh, väga suurepärane pühendumus nende asjadega tegeleda. mõningad küsimused minu poolt. Euroopa Liidu esindajad äh, tahavad võidelda võrdsetele šanssidele ja võimalustele, tahaksin küsida, kuidas Äh, erinevaid vähemused, sealhulgas äh, seksuaalvähemusi saab kaitsta. Äh, ka näiteks naiste õiguste eest võitlevad ja rasedate naiste eest võitlevad ähm, organisatsioonid, ka näiteks puudega inimeste ja lähedaste toetamise organisatsioonid, sellised inimesed elavad sageli muideks vaesuspiiril ja ma tahaksin teada, millised on need prioriteedid, millest te lähtute, kui te Euroopa Liidu äh, rahalisest abist äh, hakkate jagama mm, osi? siis proua Lauristin saab järgnevalt sõna. suur aitäh teile Äh, kõigepealt siis tahaksin äh, küsida, äh, ütlesite vihasõna kohta, vihakõne kohta üht koma teist. küsimus on, et teie loote ka käitumiskoodeksit, aga äh, tahaksin teada mõjuhinnangu osas, sellepärast et äh, sisu seiramise ja tsensorluse vahel on väga pisike piir. seetõttu tahaksime küsida, et kus kohas on, on see garantii, et äh, operaatorite selline iseeneslik kontroll ja seire ei muutu tsensorluseks äh, ja kus on äh, siis äh, teaduslikud tõendid äh, sellise meetme tõhususe kohta ja mõju kohta? minu järgmine küsimus puudutabki andmeid. Te ütlesite, et Frontex nüüd valmistab ette uut strateegiat selleks, et teatud andmete kaasamist kaasata, me oleme rääkinud erinevatest Europoli ja muudest strateegiatest, inimesed hakkavad jälle koguma andmeid, siis avastatakse, et andmebaaside vahel on suured lõhed ja puudub igal juhul täis arusaamine näiteks pagulaste kohta, me ei tea täpselt äh, nende pagulaste tausta kohta, äh, haridusaseme kohta, äh, isegi nende vanuse kohta tegelikult mitte nii et äh, küsimus, äh, kas on mingi plaan, et komisjonil saab olema selge süstemaatiline äh, seirevõimalus? ma räägin lihtsalt statistilisest seiramisest näiteks, milline on pagulaste struktuur? seda on vaja integratsioonipoliitika jaoks, aga kindlasti ka igasuguste mm, eelarvamuste vastu võitlemiseks ja metodoloogia loomiseks rääkisite radikaliseerumise ennetamisest, internetist ja vanglatest, aga mida siis arvate näiteks pagulaslaagrite ja kriisikeskuste kohta? ja minu viimane küsimus puudutab smuugeldamist. meil oli väga huvitav kohtumine. kuulasime ära Eurojusti esindajad ja tuli välja, et ei ole võimalik smuugeldajaid kuidagi süüdi mõista. nii et kas see uus Euroopa prokuratuur aitab selle probleemi lahendada? proua Šutova, palun Благодаря, госпожо председател. Аз имам а, три много... Suur tänu teile, esinaine. Ütleb proua Juutova. Kolm olulist asja minu jaoks. Kõigepealt tahaksin tänada volinikku, et olete tulnud äh, meie juurde ja loodetavasti annate meile väga konkreetsed vastused. Kõigepealt, te rääkisite väga palju Euroopa prokuratuuri äh, tulevikust, aga te ei rääkinud samas eriti midagi, millised on eh, prokuratuuri pädevused eh, ning millised on need konkreetsed mehhanismid, mis eh, seal toimuma hakkavad? siis terrorismi puhul teie panete ette teatud ettepanekud, te tahate vaadata üle rahapesu direktiivi, kuigi kuus kuud tagasi alles seda ju vaadati siis räägite, et saab olema käitumiskoodeks selleks, et äh, näiteks äh, vihakõne vastu seista ja nii edasi, aga minu jaoks ei ole see piisav. ma olen seitse aastat nüüd parlamendis olnud ja seitse aastat olen ka kuulnud igasuguseid lugusid sellest, et jah, saame ilmselt koostööd äh, ka internetioperaatorite poolt, aga endiselt mingisuguseid tulemusi pole. tahaksin konkreetseid ja mõõdetavaid tulemusi, palun. ja siis veel üks väga konkreetne küsimus see on seotud ka Sofi Intvelti raportiga, mis puudutab õigusriigi küsimust. kas teie panete ette õigusliku raamistiku selleks, et justiitssüsteemi saaks seirata kõikidest, kõikides liikmesriikides? ja samuti eh, organiseeritud kuritegevuse probleemi lahendamine, et mulle tundub, et te ei taha Äh, väga seda seiremehhanismi asjade küsimust äh, rakendada, näiteks Bulgaaria Ru, Rumeenia ja kohtusüsteemi suhtes. ma arvan, et äh, igasuguste tulemusteta on väga palju raha kulutatud selle kõige peale. suur tänu ja tere tulemast, volinik, ütleb proua Lunatšek, tahaksin võrdset, võit, kõigepealt võrdsete või,, võrdsete võimaluste direktiivile keskenduda. komisjoni poolt on ta palju tähelepanu saanud, aga Hollandi eesistuja andis meile ainult eduaruande mida te ootate juunini või siis ka Slovakkia eesistujalt selles osas? ja me oleme kuulnud ka, et ligipääsetavuse äh, seadus pidi äh, äh, sellelt igasugused blokeeringud maha võtma, meil on igal juhul aga vaja kvaliteeti kõigi jaoks, sealhulgas võrdsete võimaluste eh, direktiivi. siis eh, registreeritud partnerluste ja vara jaotamise küsimused, mikspärast on tehtud jällegi kaks ettepanekut, esimene siis abielus paaridele, teiseks registreeritud partnerluses olevatele paaridele. Eh, kas teatud liikmesriigid saavad siis otsustada kirjutada alla ühele ja mitte teisele ja siis samasoolised paarid on jälle ebaproportsionaalselt mõjutatud sellest meetmest, sellepärast et mitte kõikidel liikmesriikidel ei ole samasoolistele abielu võimalused olemas, enamusel on registreeritud partnerlused, aga teistel jälle ka mitte midagi. nii et äh, milliseid tulemusi me selles osas ootame? ja siis äh, liikumise äh, suurendamine samasooliste ja samasooliste paaride jaoks, eh, kas te kavatsete toetada ka seksuaalvähemustesse kuuluvate perede liikumist, sellepärast et kui te vaatate asja laste perspektiivist, siis see mõjutab neid kõige olulisemalt. millal eh, hakka, hakkate siin eh, seda rõhutama ja sealhulgas ka tsiviilstaatust puudutavad dokumendid, mille, mida peaks ühtlaselt vaatama ja lõpetan enne oma kõneaja lõppu, ütleb kõneleja mul ei ole rohkem sõnataotlejaid siin, ütleb äh, proua Komes. Äh, ja mul on omal küsimus äh, ning minu küsimus on jätkuküsimuseks proua Lauristini küsimusele, mis puudutas lapsi. nii et praeguses olukorras on meil kümme tuhat kadunud laps, last, mida me siis teeme praegu konkreetselt, mida me teeme Kreeka ametivõimud tegelevad nende lastega, nüüd on nad Äh, nii-öelda kiskjate kätte jäänud laagrites, ütleb kõneleja. mida tehakse selleks, et äh, kuidas on võimalik äh, järgida ja kus kohas need inimesed täpselt on ja meil ei ole ka mingisuguseid spetsialiseeri-, spetsialiseerunud tööjõudu selleks, et tegeleda saatmata alaealistega, saatjate alaealistega. ja veel üks küsimus mis täpselt takistab praegu uue rahapesuvastase direktiivi kallale edasi minemast? me teame, et äh, väga suured äh, hädad olid eelmisega ja need on ka tuvastatud. mitte ainult äh, terroristide rünnakud, aga ka tegelikult Panama lekked on põhjustanud olukorra, kus seda on väga vaja, nii et oluline küsimus loomulikult on, kas me tegeleme siin inimestega, kes on kuidagi kadunud maamuna pealt pärast eelmise rahapesuvastase direktiivi vastuvõtmist või kuidas te teete ettepaneku selles osas, et Euroopal oleks oma PEP nimekiri, sest praegusel hetkel äh, finantsinstitutsioonid äh, hoolsuskohustust ei oma Pepsi äh, sarnast. Ameerika ettevõtetel aga see on niimoodi ja komisjonil või meil kõigil tegelikult on tegelikult olemas mahtu omaenda süsteemi loomiseks, et me saaksime vaadata täpselt, kes PEP on ja kes mitte. sõna saab volinik Jurva. alustan siis rahapesuvastasest äh, aspektist äh, teie enda küsimusega kohe. ja tõesti, ma ei vastanud tegelikult juba esimeses ringis sellele mida me siis teeme praegu? rahapesuvastane direktiiv võeti just hiljuti vastu ning äh, selle rakendamine liikmesriikides äh, peaks nüüd äh, aset leidma seda kevadel kaks tuhat seitseteist liikmesriikide jaoks on oluline, et nende finantsluureüksused oleksid tugevamad. Neil peab olema piisavalt vahendeid ja informatsiooni töötamaks ning ka omanike registrite küsimus, äh, vähemalt register on ette nähtud kui selline ja see on juba direktiivi praeguses ja vastu võetud versioonis olemas. nüüd survestame liikmesriike selle registri avamisega kiiresti algust tegema niimoodi, et need aasta lõpuks juba toimima saaksid, aga ma midagi lubada ei saa, sellepärast et see on nende, nende küsimus, kuidas nad selle lahendavad nõrkus on selles, et ainult need, kellel on legitiimsed huvid ja tõestatud legitiimsed huvid, nemad saavad siis äh, ligipääsu sellele informatsioonile registritest. ja kui ma seda alguses lugesin, siis äh, tekkis mul see väga loogiline küsimus, et mis siis ajakirjanikest saab need inimesed, äh, kellel on küll isiklikud, aga väga legitiimsed huvid, kes siis täpselt hindab, kui suur on see legitiimne huvi. Äh, ma ise arvasin, et see kõik on üsna nõrkadel alustel ja seetõttu see ettepanek, mis ma esimesel juunil teen, teen siis sellise ettepaneku, et need registrid peaksid olema avalikud. niimoodi, et meil ei ole vaja otsustada, et kellel on õigus, kellel ei ole õigust siis sinna siseneda. me ei mõtle siin ainult mitte ettevõtjate mõtteid. räägin juba nüüd siis kohe sellest, mis puudutab äh, rahapesu äh, vastu võitlemise direktiivi muudatustest, ütleb volinik. praegu äh, käsitleme usalduse küsimust. kõikides liikmesriikides ei ole sellist õiguslikku uh, UK where this is very traditional arrangement usaldusfondidest, see on küll väga traditsiooniline asjade korraldus, aga kõikides liikmesriikides seda ei ole. ja selliseid usaldusfonde on ära kasutatud vääriti äh, rahapesu äh, osas. ja väga tihe dilemma, mis meil tekib, on see, et eh, kas me peame ausaid inimesi ajama ärevaks ja närvi, eh, sellepärast et on olemas ebaausaid inimesi. tegemist on avaliku eh, konstruktsiooniga ja nende usaldusfondide suhtes on tegemist tavaliselt just pere omandusega, need on eraalgatused ja ma olen tegelikult põnevil ka, et praegu ju toimub meil mõjuhinnang ja tahaksin teada, mis tulemusi see annab, et kas tõesti usaldusfondide puhul peaksime täpselt sama äh, asja rakendama. kui ei, siis äh, on ainult äh, liikmesriikidel paindlikkus otsustada, kas seda avada või mitte. nii et siin siis oleks vaja keskteed. siis, mis veel uut on, maksude läbipaistvus ja Panama dokumendid me tahame luua nimekiri riski, riskantsetest riikidest. nagu ma juba ütlesin, siis tahame ka finantsluure üksuste tööd tõhustada. jaa luua ka sellised kesksed kohad kõikides liikmesriikides, et neil oleks ligipääs informatsioonile, mis puudutab pangakontosid. mõningates liikmesriikides on see juba eh, tsentraliseeritud, teistes aga mitte. ja see on ka väga oluline meede selleks, et terrorismi rahastamisega võidelda eh, ja ennetada terrorismi rünnakute ettevalmistamist siis terroristide rahastamisest veel. me mõtleme siin mitmete meetmete peale, ka näiteks virtuaalraha võimalustele, sellepärast et need on endiselt kuidagi õiguslikus vaakumis. aga peamine teema, mida me arutame ikka jälle, on see, kuidas anonüümsete äh, kõnekaartidega ja eelmakstud kaartidega toime tulla, see on jälle, kui me püüame seda kuidagi kontrollida tugevamalt, näiteks kõnekaartide eh, küsimust ja eelmakstud kaartide küsimust, siis me tegelikult ärritame ausaid inimesi. Eh, kui näiteks eh, ettemakstud kaarte kasutatakse online ostude puhul, siis me palume inimestelt isiku tuvastamist. ja me räägime praegu saja viiekümne eurosest piirist nende puhul aga arutelud endiselt käivad, sest meil mõjuhinnang praegu käib ja uskuge mind, et äh, kui me selle muudatusettepaneku kallal äh, töötame, et kogu siis rahapesuvastast äh, direktiivi muuta, siis eelkõige me tahame proportsionaalsusest lähtuda, et meil on see dilemma tõesti, et kui kaugele me saame minna. sest võimalik on, et me ausate inimeste mugavust ja heaolu vähendame sellega Euroopas. esimesel juunil näete meie töö tulemusi ning esitan siis selle volinike kogule. laste puhul, mida me siis teeme? meie eesmärk on kindlasti kaitsta neid lapsi, saatmata alaealisi, kes äh, on kaduma läinud. kaks tuhat kuusteist oleme plaanis äh, plaaninud sisse viia äh, uue häiresüsteemi äh, meie enda Schengeni süsteemis, et teavitada lastest, kes on kaduma läinud. Äh, ma sain aru, et te küsite, et mida me nüüd ja kohe teeme. muidugi õigusandlus ei too meile kohe mingeid tulemusi, aga me peame oma jõupingutusi tugevdama ja inimkaubitsejate vastu võitlemisel ei ole mingisugust imevitsa, lihtsalt tugevamad jõustruktuurid ja politsei töö sealhulgas ka näiteks ühtsete uurimisrühmade koostöö, mida te ka siin mainisite. kas siis Eurojusti all või liikmesriikide vahel kuidagi teisiti on need ühtsed äh, uurimisrühmad, mida praktikud on ka mulle kinnitanud, et iga kord, kui ma nendega räägin, et nad võivad olla tegelikult väga kiire toimimega ja väga tõhusad. aga inimestega äh, ka kaubitsemine selle äh, kriisi jooksul smugeldamine on tõesti väga vastupidav äri ja kriisis seda enam. Eh, sellepärast, et Balkani eh, tee on nüüd kinni pandud, nüüd lülituvad smugeldajad kohe ümber Vahemere peale ennast jälle, nii et nad on väga paindlikud ja kiired reageerijad. me peame selle vastu võitlema iga päev ja seda rakendama tugevalt. võrdne kohtlemine, proua Lunatšek see on häbiväärne asi. kahe tuhande kaheksandast aastast on see laual, kaks tuhat neliteist olen mina siin ja alati, kui ma avan selle, siis äh, kuulen ma samu asju, ei ole piisavalt raha ümberehitamiseks, et äh, puudega inimesed saaksid igale poole äh, ligipääsu. ühehäälsust on vaja nõukogus selle, selle kõige jaoks ja see ongi probleem meil on vaja jälle edasi minna, jällegi hollandlased, eh, Hollandi eesistuja lubas, et nad eh, on tugevad, võitlevad eh, parimal võimalikul moel, annavad endast parima, aga mina ei saa küll lubada, et Hollandi eesistumise ajal see ka vastu võetakse, nii et me survestame, mis jaksame. ma arvan, et siin on võib-olla midagi varjatud peidus et mõningate liikmesriikide jaoks on see liiga tundlik küsimus aga meie eesmärk on siin survestada. see on väga veider, aga ma mäletan nõukogu istungeid, kus mõned liikmesriigid on öelnud, et see on nii tõsine ja nii tähtis, et me ei taha siin küll mingisugust tõhustatud koostööd. nii et meil on vaja ühtset häält ja enamuse hääl ongi selline paraku, aga see seal pinda ei kanna. nii et saame ainult survestada siis registreeritud partnerluste küsimus äh, abieluvara ja varalised äh, küsimused. siin on kaks õigusakti ja ma olin väga üllatunud, et see nii on. aga me räägime sellest, nendest kahest ikkagi paketina. ja tänu sellele, et Ungari ja Poola ei tahtnud seda vastu võtta jätkame siiski mõlema õigusaktiga külg külje kõrval tihendatud koostöömenetluse raames ja juunis loodetavasti see vastu võetakse. nii et äh, kiire menetlus. ja ma arvan, et hea on see, et äh, kõik liikmesriigid, välja arvatud need kaks, mida ma mainisin, ütlesid väga selgelt, et nemad ei taha äh, need kahte asju, kahte asja näha eraldi, vaid siiski ikkagi koos äh, ühiselt. kui palju oleme raha investeerinud? ma mitte kunagi ei arvestaks või kalkuleeriks seda niimoodi, aga et kui meil on väiksem vähemusgrupp, et siis on vähem ka raha, aga mingisugune proportsionaalsus vist peaks küll kehtima. aga tegelikult iga inimene väärib meie toetust äh, ja see ongi just demokraatia tugevus, et me aitame toetada vähemusi, ükskõik kui palju neid parajasti on. nii et võib öelda, et jah, me oleme investeerinud näiteks seksuaalvähemuste huvide kaitsmisesse ja sarnastesse asjadesse, ütleb kõneleja. ja nüüd olen ma valmistamas ette tugevat plaani järgmiseks aastaks mis peaks äh, ka aitama selle kohutava teema puhul, nagu näiteks äh, naistevastane vägivald, on aga tegemist tõsise teemaga Euroopas. ja me tegeleme paljude teistegi asjadega, millega on vaja tegeleda, sest vähemuste õigusi on vaja võtta luubi alla ja vaadata, kuidas neid Euroopas toetatakse proua Lauristini küsimusele, jah, ma tahaksin küll seda informatsiooni teiega jagada, sellepärast et äh, hästi kontsentreeritud ja läbimõeldud äh, tegevuste läbi äh, IT-operaatorite tegevus paraneb. seda mõõta aga ei saa väga hästi, sellepärast et ei tea täpselt, mis on täpselt vihakõne ja vägivalla õhutamise suurenemine või vähenemine äh, internetis või, või kuidas, kas reaalsed teod sellele ja järgnevad. ma olen nende küsimustega pinninud äh, oma kolleege, et äh, tooge välja mõned indikaatorid, kuidas me saame selle tegevuse tõhusust mõõta ja tõesti väga hästi ei saagi. aga me püüame seirata kogu see olukorda. vaatame näiteks ka kuritegevusstatistikat liikmesriikides aga te küsisite ka seda, et kuidas me täpselt seirame IT-ettevõtete endi tegevust. jah, seda me teeme. mida me siis teeme? küsib kõneleja. me arutame äh, regulaarselt, mida nad on juba teinud. aga me peame ka kohtupraktikast lähtuvalt äh, käsitlema seda, et mis on siis täpselt kõnevabaduse piir, kus kohas see lõpeb, see sõnavabadus. ja sellest üle minna ei tohi. see on meie ülesanne, oleme ettevaatlikud selles. investeerime oluliselt äh, sellesse käitumiskoodeksisse, see ei ole mitte ainult Euroopa õiguse põhine, vaid sinna on kaasatud ka äh, väljendusvabaduse äh, kohtupraktika ja Euroopa Liidu õigusaktid liikmesriigiti on tegelikult mõned kohtud isegi teatud kohtud väga heatahtlikud äh, nende küsimuste suhtes, nii et erisused on olemas. andmebaasid, meil on mitmed süsteemid. näiteks äh, komisjon võttis hiljuti vastu teatise süsteemide osas, kas siis Schengeni infosüsteem, praegune ECRIS või mõne, muud süsteemid, mis meil on. viime sisse ka sisenemise ja väljumise infosüsteemi, mille ülesanne on siis võtta arvele inimesi aga ma pean ütlema ausalt, et ma ei ole valmistunud selleks küsimuseks ja ma ei saa teile tuua kõik, kõiki näiteid kõikide süsteemide kohta. aga meie peadirektoraat ja mina ise vaatan alati ka seda valgust, et kuidas andmekaitse on kõikide nende süsteemide kohaselt tagatud. sest see on oluline asi, mida me peame kogu aeg ja püsivalt tegema. radikaliseerumise ennetamine mis siis puudutab radikaliseerumist, siis see leiab aset nii veebis kui ka vanglates. aga kui te vaatate näiteks uurimis- ja küsitlustulemusi, siis te näete, et küsimus ei puuduta mitte ainult kriminaalõigust, ei tohigi nii olla, sest me oleme väga kehvapoolses otsas. ennetamistegevusega tuleb alustada hoopis varem, sest kui me vaatame, mida eksperdid täpselt ütlevad miks noored inimesed radikalise-, radikaliseeruvad, siis on isiklikud põhjused. Äh, keskkond äh, võib-olla, äh, veebikeskkond näiteks, tugeva ideoloogia levimine internetis on üks põhjus ja väga palju erinevaid faktoreid tegelikult põhjustavad radikaliseerumist ja erinevate instrumentidega ja meetmetega tuleb vastustada kõiki neid erinevaid äh, võimalusi. ja see on väga ohtlik ja väga keerukas fenomen. olgem nutikad. kasutame korralikke meetmeid, äh, põhiõigused on ju ka siia kaasatud, sest see on ka äh, väga tundlik ja siis raamlepingust. ei, siiski õigusriigi põhimõtetest ütleb kõneleja ja kriminaalõigusest ja tulemustabelist, äh, veel raamlepingust. mida me selle lepinguga siis hakkame edasi tegema? vastavalt artiklile kakssada kaheksateist lõige viis Euroopa Liidu toimimise lepingust on nõukogu komisjoni ettepanekul äh, ülesandeks saanud võtta vastu raamleping ja seega komisjon võtab vastu äh, ettepaneku, mis puudutab selle raamlepingu allkirjastamist ning Euroopa Parlamendile antakse ka teada sellest sammust. kui see leping on alla kirjutatud ja Euroopa Parlamendi nõusolek on ka antud, siis nõukogu võtab vastu otsuse, sealhulgas ka äh, selle kokkuleppe. nii et see on siis äh, aluslepingust täpne sõnastus, mis menetluslikult hakkab edasi saama siis Euroopa Liidu prokuratuuri kohta, te küsisite pädevuste kohta. ma tegelikult rääkisin sellest ka varem. me peame otsustusprotsessi pädevust hoidma. prokuratuuril on ülesanne uurida ja esitada süüdistus või saata tagasi need juhtumid liikmesriiki. siis on seal selline kolleegiumi struktuur peaprokurör kojad ja liikmesriikide poolt äh, suunatud prokurat-, prokurörid, äh, kogu uurimistegevus äh, käib vastavalt liikmesriikide kriminaalõigusele menetluslikult ja sisuliselt. nii et lisatasand Euroopa tasandil tuleb siis selle süsteemi peale ja see on väga keerukas, sellepärast et me peame olema siin tugevad. ja me ei tohi sekkuda ka rahvusriigi õigusandlusesse. kui me tahame liikmesriikide kriminaalõigust harmoneerida, siis uskuge mind, eh, Euroopa prokuratuuri kui sellist ei sünni, sest et see on liiga eh, tundlik, peaaegu võimatu. Euroopa prokuratuur ei uuri terrorismi Äh, smugeldamist, äh, inimkaubandust, äh, organiseeritud kuritegevust. et teen selle kohe algusest selgeks, et meie tahtsime prokuratuuri luua Euroopa tasandil spetsialiseeritud organina, kes uuriks just Euroopa Liidu finantshuvisid koht, kohtusüsteemi sõltumatus eh, Rumeenia ja Bulgaaria näitel. Eh, CVM eh, loob tingimused, mille mõlemad riigid lubasid täita, seda liitumise ajal ja väga konkreetsed eesmärgid on seal. olin hiljuti just Bulgaarias neli kuni viis peamist ülesannet käesolevaks aastaks Äh, äh, on teostatavad, seda ütles peaminister ja teised esindajad, kellega ma kohtusin ning mina ise arvan ka nii. Äh, mõlemad liikmesriigid töötavad intensiivselt reformide kallal. nii et me peame nägema tulemusi, mitte ainult seadusi, vaid tõesti käegakatsutavaid tulemusi. ja me peame ka reformide püsivust nägema, et need on jätkusuutlikud õigusriigi kohta. Äh, mul on väga hea meel, äh, mida Sofi Intvelt teeb, sest see ei ole üldse lihtne küsimus. mul on siin võrdlus näiteks, mida me teeme äh, justiitstulemustabeliga, kui me võrdleme äh, Äh, näiteks äh, kohtusüsteemide ja kohtunike tulemuslikkust äh, liikmesriikides, siis me oleme siin erinevad mõõdikud toonud välja, näiteks menetluste kestus, lõpetatud juhtumite arv, kohtunike arv kaasuse kohta ja nii edasi. ja pärast selliseid kvantifitseeritavaid mõõdikuid on edasi sõltumatuse küsimus ja see on väga subjektiivne ning sealt edasi ongi just eh, väga raske saada informatsiooni, kasutame Eurobaromeetri uudis, statistikaid ning ka inimeste taju mõõdame, sest siiamaani oleme ainult ettevõtjate taju uurinud ja see on tegelikult ebaõiglane. ning eh, seetõttu kasutame nüüd lisaandmeid ja sellegipoolest see sõltumatuse parameeter eh, on konksuga või tegelikult isegi ebaaus teatud liikmesriikide suhtes. ja nüüd, eh, kui vaadata, kuidas mõõta demokraatiat ja õigusriigi põhimõtete rakendamist, sest siin on tõesti väga tõsine küsimus, see on põhiseaduslike jõudude tasakaalu küsimus liikmesriikides nii et äh, tulemustabeliga kogemuste põhjal ma ütlen, et mul on siin teatud kahtlused, aga samas ma saan öelda, et ma hindan teie tehtud tööd, vaatame siin erinevaid võimalusi, kuidas edasi töötada ning samuti on meil ka kui me räägime uutest seadustest, siis meil ei ole tegelikult õigusandlust rohkem vaja, meil on olemas aluslepingud ja me pea, meil on olemas visioon, kuidas õigusriigi põhimõtted peaksid toimima millised parameetrid peaksid olema, millest see peaks eh, koosnema? ja praegu uurime me Poola küsimust ja me vaatame konkreetse liikmesriigi näitel, kuivõrd raske on tegelikult objektiivselt seda kõike rakendada. ja uskuge mind, me oleme kvantitatiivsete kriteeriumite rakendamisest kaugel praegu ei ole ühtegi, ühtegi sellist eh, parajasti meil käsitlemisel. nii et eh, teatud liikmesriikides peame me olema valmis rohkem äh, ja ka konkreetsemalt valmis käsitlema seda, mida me siis õigusriigi põhimõtete all peame silmas konkreetses liikmesriigis. nii et me tuleme siis äh, õigel ajal välja omaenda algatusega. suur tänu teile, proua volinik. Äh, see oli lihtsalt suurepärane, et väga paljud meie äh, liikmetest ähm, täna pole kohal, muidugi andis meile rohkem kõneaega ja teie selgitusi saime niimoodi rohkem kuulata ning ootame äh, pingeliselt, millal saame teiega jälle mõtmeid vaadata. suur tänu, äh, ütleb proua volinik. tahaksin teid tänada võimaluse eest äh, teid, teiega kõiki neid asju arutada ma ei saa öelda, et äh, parlamendi kuulamised on minu lemmikkohtumise vorm, aga äh, ootan igatahes ähm, teiega järgmist äh, kohtumist tulevikus selles komisjonis, ütleb proua volinik. loodetavasti tugevdavad need teie kätt, ütleb proua juhataja nüüd lähme, siseneme järgmisesse päevakorrapunkti. ja selleks on raporti projekti esitamine, rahvusvahelise kaitseseisundi andmine ja turvaliste päritoluriigide nimekirja koostamine. raportöör on Silvi Kiom ma alustuseks loomulikult rõhutan, et nagu te teate, praegusel hetkel on Euroopas ühine eh, nimekiri turvalistes liikmesriikides, aga mõnel liikmesriigil on oma nimekiri. Eh, ja komisjon teeb ettepaneku sellise ühtse nimekirja koostamiseks ühiste kriteeriumite alusel Eh, võttes aluseks eh, eh, komisjoni ettepanekut kaks tuhat kolmteist murd kolmkümmend kaks ning annan sõna kõigepealt proua raportöörile ja siis loomulikult variraportööridele ja ka nendele kolleegidele, kes sõna soovivad saada. kuulame ära ka nõukogu ja komisjoni esindajad. proua Guillaume. tänan, proua esimees, ütleb proua Guillaume meil oli võimalik juba korduvalt sellest äh, ettepanekust rääkida, mul oli ka võimalik äh, isiklikult äh, oma ettepanekuid ja kõhklusi selle re-, selle teksti kohta väljendada, mis puudutavad selle ettepaneku tegelikku ulatust, sest turvaliste päritoluriikide nimekirja koostamine Euroopas ei tähenda seda, et toimuks äh, kohene harmoneerimine, sest äh, need kaaseksisteerivad äh, gaasikäes liikmesriikide nimekirjadega, mis kehtivad edasi, mis puudutab metodoloogiat, mis, mida kasutati turvaliste päritolu riikide nimekirja koostamiseks, siis ei ole olemas konkreetseid ettepanekuid selles valdkonnas, ei ole ka eh, Ehm, on ka seitse riigi, kes eh, pole oma ettepanekuid veel esitanud. antud hetkel ehm, Äh, ei ole eriti äh, selge ka see, kuidas koos toimima hakkavad liikmesriikide äh, nimekirjad ja Euroopa Komisjoni nimekirjad ning mis saab näiteks olukorra muutudes. ühesõnaga, need kõhklused on pisut teistsugused kui need, mis teistel kolleegidel võivad tekkida kogu selle küsimuse kontseptsiooni, üldise kontseptsiooni juurde, kohta ning mis puudutab erinevaid tähelepanekuid ja kõhklusi, siis äh, kõigepealt äh, leidsime, et on vaja läbi viia põhjalik äh, uurimine, et asja, asjakohaselt hinnata riiki, kes nimekirja lisatakse ning palusime selleks, et Euroopa EASO esitaks äh, meile omapoolsed põhjendatud hinnangud ja äh, konsulteerisime ka Põhiõiguste Ametiga, et ähm, äh, nad analüüsiksid selle ettepaneku mõju põhiõigustele. oma lähenemises koostasime ka osalise seisukoha, mis praeguses faasil, ma rõhutan veel sõnu, praeguses faasis jäädab ajutiselt välja riigid, Ehm, mis nimekirja on saadetud, eh, kui räägime sisust eh, ja eh, vormist. praegusel juhul võib ka öelda, et see lah-, see lähenemine on ka see, mida järgib nõukogu ning töömeetod, arvan, et võimaldab kaasotsustajatel teha ettepanekuid ka teksti muude osade kohta ning ähm, äh, ka äh, lõppvastused saanuna oma seisukohad lõplikult välja töötada. see ei tähenda seda, et me lõputult ootame, et, et äh, lõplik hinnang esitatakse kõikide riikide kohta, kes on välja pakutud. me peame kohanduma ka kohtu poolt esitatud ettepanekut, et oleks olemas võimalikult tugev alus äh, Eh, ettepaneku juurutamiseks. samuti eh, eh, on välja töötatud nelja prioriteeti, mis, neli prioriteeti. esimene neist puudutab Euroopa nimekirja ja liikmesriikide nimekirjade vahel, et võimalikult harmoneeritult oleks tegevus sest muudatusettepanekutes soovitan eh, kolme aasta jooksul liikmesriikide nimekirjad ära kaotada ja selle eks eh, ka eh, ette näha selged reeglid kuid selles osas, kuidas riigi kuulumine sellistesse nimekirja peatada või taastada. ja samuti oleks vaja ka täita konkreetseid eh, nõudmisi, iga riigi kohta tuleb esitada ajakohastatud raporteid eh, ning tuleb kaasata ka vali-, eh, valitsusväliseid organisatsioone. see metodoloogiat tuleb tugevdada, et, et esitada muidugi loomulikult muudatusettepanekuid ja tuleb õigustada nimekirjade muutmist võttes aru, arvesse infot, mis esitatakse eh, kõigi sidusrühmade poolt. samuti tuleb eh, konsultatsiooniperiood eh, käivitada ja erinevate ametite poolt, NSR-i poolt ja samuti tuleb arvesse võtta erinevaid eksperte riikide küsimustes, kelle küsimust arutatakse praegu iga äh, äh, nimekirja ülevaatamine võimaldab komisjonil äh, hinnangut parandada ning omistada korrektselt turvalise päritoluriigi nimetus sellele või teisele riigile. ning see tähendab seda, et konsultatsiooni ähm, protsessi käitus äh, ei tohi äh, tähendada seda, et bürokraatiat juurde tuleb, selles pole sugugi mitte eesmärke, vaid äh, tuleb olla võimalikult tõhus äh, ning tugevdada väljatöötatavat metodoloogiat äh, nimekirja koostamisel. sellised struktuurid ei ole eile välja mõeldud, need on ammu juba olemas. meid on inspireerinud britid selle tegemisel. kolmas prioriteet on äh, Eh, eh, see, et eh, nimekirja ülevaatamine oleks kiire ja paindlik, peame ülevaateprotsessis olema võimalikult paindlik, sest võib juhtuda nii, nagu üsna kiiresti näeme, et olukord võib kiirelt järsult muutuda. ja me peame liialt viivitamisest hoiduma. ja neljas prioriteet on äh, siis äh, menetlust tugevdada, mille äh, aluseks on vastav direktiiv. ühisnimekiri tähendab seda, et otsuseid tuleb põhjendada ja teavitada ka asjasse puutuvaid riike ning samuti tuleb tuleb kasutusele võtta ka piisavalt tugevaid garantiisid ja mis puudutab õiguslikku plaani, pole mõtet sellest väga täpsemalt äh, rääkida, kuid äh, see menetlusliku korra äh, kinnitamine on oluline ja isegi võtmetähtsusega. komisjon esitas endapoolse teatisi, kus äh, teavitatakse vajadusest äh, kasutusele võtta konkreetsed menetlused, et äh, sellise nimekirja koostamist alustada ja sellisel juhul on oluline menetlusraamistik täpselt paika panna menetlusdirektiivi abil. kahe aasta jooksul pärast seda, kui määrus jõustub, tuleb teha vahearuanne, et kasutades selleks menetlusi, mis direktiivis on ette nähtud ja see puudutab siis eh, turvalist eh, päritoluriikide eest eh, pärit inimeste ehm, asüülitaotluste hindamist. ning ehm, mis puudutab nüüd siis selle, seda raportit, siis esmased prioriteedid nimekirja koostamisel on esimesed sammud astutud ning kokkuvõttes sooviksin öelda ka seda, et tahaksin rääkida natuke ka variraportööridest, oleme asja nendega väga palju arutanud ja meil on väga palju nendega veel arutada. Eh, nimelt, et me ei eh, tohi seda teksti sundima teha seda, mida ta ei saa ega pea tegema. näiteks eh, ärgem äh, rääk-, ärgem unustagem seda, et meil peab olema tegemist nende riigi kodanikega, peame asja väga külma peaga koostama, ei tohi, et selle teksti võtaks üle teised teemad, mis ei ole algteemaga seotud, samuti ei tohi ja selles osas ma ka lõpetan, üle hinnata selle ettepaneku potentsiaali praeguse pagulaskriisi raames ning ka neid kokkuleppeid, mida oleme praegu sõlminud või sõlmimas. ootan väliraportööride ja teiste kolleegide märkuseid ning loodetavasti suudame selle raporti eh, võimalikult kiiresti vastu võtta. suur tänu, eh, proua Guillaume ja nüüd saab sõna, saab sõna härra Boni, kes asendab eh, proua Tatit. suur tänu, ma esitan Rashida Tati poolt esitatud seisukohta, loen ette tema kirja. kallid kolleegid, kõigepealt sooviksin ma tänada proua Guillaume'i tema tubli töö eest raporti koostamisel. Eh, kuigi menetlus on eh, ootamatu, näen hea meelega, et lõpuks liigume selle teemaga edasi. see Euroopa turvaliste päritoluga riikide nimekiri on üks ettepanekutest, mille tegi Jean-Claude Juncker, et eh, leevendada eh, pagulassurvet meie piiridele. isegi kui see ettepanek ei eh, lahenda migratsioonikriisi, mis Euroopat on tabanud, on meil vaja anda Euroopale paremaid, tugevamaid vahendeid et äh, hallata aina äh, enamaid äh, pagulasi. me mm, on osaline mandaat praegusel hetkel, see tähendab seda, et jätame hilisemaks kõige tundlikumad küsimused, mis on siis päritolu, turvaliste päritoluriikide lõplik nimekiri. ma olen veendunud selles, et suudame kompromissideni jõuda äh, poliitiliste äh, parteide vahel ja fraktsioonide vahel. ma olen nõus äh, proua Guillaume'i ettepanekutega selles, mis puudutab liikmesriikide nimekirjade ja uue Euroopa nimekirjade harmoneerimist. Need nimekirjad peavad, tuleb paremini koostada. ja olen kindel, et äh, soov äh, ühendada mõlemad nimekirjad on äh, liialt ambitsioonikas. Euroopa nimekiri, seni kuni see pole täielik, peaks igal liikmesringil olema võimalus minema, minna kaugemale. kuid pikemas perspektiivis on eesmärk muidugi see, et me suudaks harmoneerida kogu Euroopa tasandil. samuti toetan ettepanekut garanteerida suurem Eh, suurem eh, läbipaistvus eh, kogu protsessile ning muut-, teha muutused nimekirjas võimalikult paindlikuks, esitan muudatusettepanekud ja arutan küsimusi kolleegidega järgmisel variraportööride kohtumisel. loodan südamest, et meil on võimalik sellest raportist rääkida, et ka kogu mandaadist, et leida kogu määruse osas lõpp, võimalikult kiiresti Eh, lõplik kokkulepe, et tõestada, et Euroopa Liit ei ole võimetu ehm, tegelema pagulaskriisiga. suur tänu, eh, härra Halla Aho. selged reeglid eh, ja menetlused inimeste kohtlemiseks, keda ei vaja, kes ei vaja rahvusvahelist kaitset, peaks meie jaoks prioriteetne olema. Need ehm, inimesed, te arv, kes Euroopasse praegu jõuavad, ei ole jätkusuutlik ning see vähendab Euroopa võimet anda abi neile inimestele, kes abi tõeliselt vajavad. kui me peaksime kui me soovime kriisist üle saada ja survet liikmesriikidele vähendada, peame kasutusele võtma meetmed, mis vähendavad bürokraatiat ja ei suurenda seda. mina kardan seda, et mõned ettepanekud, mille raportöör esitab äh,, oma raportis võivad äh, seda koormat suurendada. minu äh, fraktsioon on nõus komisjoni ja raportööriga selles, et selleks, et äh, hinnata riike, mis peaks või siis pe ei peaks olema nimekirjas, tuleb konsulteerida ekspertidega. Need eksperdid peaks olema EASO, Frontex ja meie välisteenistus. lisanõu andva ameti loomine millel eh, mis ei ole väga objektiivne, ei aita kaasa süsteemile, mis peab olema võimeline kiiresti reageerima. mis puudutab osalist mandaati, siis tundub see olevat loogiline protsess ning eh, sobima ka eh, nõukogule. kui eesmärgiks on liikriiklikud nimekirjad järk-järgult kaotada, peame tegema kõik selleks, et liikmesriigid ei lange halvemasse seisu lihtsalt sellepärast, et nad ei saa tagasi saata ehm, need inimesi riikidesse, kus, kuhu neid enne oli võimalik tagasi saata. sellised riigid nagu näiteks Bangladesh, Pakistan, Ghana, Nigeeria, Senegal ehm, peaks eh, olema riigid, mis võiksid eh, olla sellise eh, nimekirja äh, Ehm, niiviisi nimekirja kantud, sest eh, nende kodanikke ei peeta ohus olevateks enamuses Euroopa Liidus. selliste tuleb kontrollida, et nimekirjade olemasolul oleks ka mingisuguseid tagajärgi. soovin ka tugevat ülevaatemehhanismi, toetan raportööri soovis, et eh, ülevaatamine toimuks kaks aastat pärast instrumendi vastuvõtmist. on oluline äh, et äh, kui asi puudutab asüüliseadusi, me teaks, et need tegelikult ka toimivad ja et äh, me igasugustest vajakajäämidest äh, kiiresti üle saaksime, see tähendab ka õiguslikke muutusi, mõnikord tähendab see ka lihtsalt rakendus, rakendusfaasi suunamist. arvan, et peame hindama ka seda, kas liikmesriikide nimekirjad tuleb lõplikult ära kaotada Euroopa ühisnimekirja eh, eelistades. see ei tohiks panna halvemasse olukorda liikmesriike praegu raskes, raskes olukorras. tänan raportööri tema töö eest ja ootan temaga koostööd järgnevatel nädalatel ja kuudel. suur tänu. härra Tüpre, palun. Alde nimel. suur tänu teile nagu ka need kolleegid, kes seni on sõna saanud, sooviksin kõigepealt väljendada oma toetust proua raportöörile ja samas ka teda äh, tänada tubli töö eest, tema pühendumuse eest läbirääkimistesse ning selle eest, et ta on valmis olnud äh, väga põhjalikult läbi rääkima variraportööridega, et saavutada võimalikult hea tulemus kogu Euroopa Parlamendist. toetan loomulikult ka seda, mis, mida ta ütles, mis antud hetkel tundub olevat äh, tema jaoks oluline, ehk siis äh, osaline mandaat, me ei hakka rääkima äh, nimekirjast endast, kuigi minule tundus alguses, et komisjoni dokumendi esmane eesmärk oli just nimelt selle nimekirja olemasolev põhjendamine, ehk siis selle nimekirja abil võiks kiiremini Eh, vastata taotlustele eh, kodanikele, kes on pärit riikidest, mis on nimekirja kantud eh, ja niimoodi saaks vähendada survet oma välispiiridele. ja mul on nüüd selline küsimus, komisjon on teatanud, et varsti esitatakse uus määrus, mis puudutab asüüliõigust Euroopas, muutes või asendades olemas olevat äh, direktiivi asüülimenetluse kohta. sellel, kui meie seda siin arutame, äh, moodustab ka osa menetlusest. see puudutab äh, siis ka artikleid menet-, kogu menetlusdirektiivis ja küsimus on nüüd siis selles, et mis eesmärk meie tööl on, kas kõneleja räägib mikrofonist mööda, teda pole enam absoluutselt kuulda. ma arvan, et peaksime ettepaneku kiiresti esitama, et meil peaks olema õigus küsida, mida tehakse olemasolevate artiklitega, sest see ettepanek, mida me praegusel hetkel uurime, muudab äh, teatud äh, äh, artikleid, mis juba eksisteerivad. ning küsimus on siis suunatud praegusel hetkel komisjonile ja tulen selle juurde veel hiljem tagasi ning esialgses ettepanekus oli selge, et ettepanekud äh, olid äh, siis äh, eelkõige selles, et vastataks kiiremini nende riikide kodanike taotlustele, kes nimekirja on kantud. ja teiseks, protsessi kiirendamine ei tähenda sama kõikides riikides, sest seni ei äh, oleme arvutanud välja, kui kiiresti meid taotlusi menetletakse, kui kiiresti menetletakse näiteks ka edasikaebuseid. mõnes riigis on see eh, juba välja töötatud, see protsess, teises aga mitte ning eh, see komisjoni ettepanek just seda aspekti puudutab, sest eh, siin on räägitud ühtsest, um, ühtsest menetlusviisist ning sooviksin veel kahte asja öelda selle ettepaneku enda kohta. mul on selles osas ka väikseid ähm, eriarvamusi proua raportööriga. ta pakub välja konsultatiivorgani loomise, mis töötaks komisjoni juures, kus töötaks EOS, EASO, vabaühenduste esindajad äh, ja mind jätab see pisut hämmeldunuks, sest EASO praegusel hetkel tema eh, üks esmaseid eesmärke on nõustada komisjoni, see on ette nähtud juba, see on nende asutushartas kirjas. teiseks, kahekümne esimesel aprillil kutsuti siis nõukogu üles suurema, eh, enama info jagamiseks EASO poolt ning kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal pakutakse välja, et kogu asüülisüsteem Euroopas muutuks ning komisjon näeb ette ka EASO mandaadi tugevnemise, et sellest saaks eh, ühise asüülirežiimi eh, muutmises eh, olulisem osaline kui on vaja arvamusprotsessi käivitada, on vastaskõneleja niikuinii ja selleks me olemegi ta loonud ning äh, Eh, kui ta esitab arvamuse komisjonile, siis eh, eh, on, siis ta on teinud seda pärast seda, kui ta on konsulteerinud sidusrühmi koha peal. praegu ei, on ju kokkuvõttes tema selline amet, mis on komisjoni poolt just selleks, selleks loodudki. ning äh, peaksime veel mõtlema nüüd kogu selle, kuidas kogu arvamuse protsessi paremini juhtida ning äh, olen nõus ka sellega, mida ütleb raportöör, et kui meil on ühisnimekiri äh, olemas, kriteeriumid olemas, äh, mille kohaselt ähm, paigutatakse riik ühisnimekirja, pole liikmesriikide nimekirjadel enam suurt mõtet ja küsimus on nüüd selles, kas see üleminek peaks toimuma kahe või kolme aastaga. igatahes olen ma raportööriga nõus ning kokkuvõttes sooviksin öelda, et sellest hetkest peale, kui nimekirju enam pole ja komisjon eh, soovib selle direktiivi muutmist eh, täpselt ette võtta, tahaksin teada, et millise statuudiga on see, mida meie teeme, kas see muudab midagi või mitte, võttes arvesse, et komisjon teeb eh, ka midagi juba omalt poolt. Um, aitäh, proua Anderson, järgmisena. aitäh tahaksin tänada raportööri selle töö eest, mida ta on selle konkreetse teema vallas teinud ma tervitan seda, et raportöör on maininud nõustavad organid nende turvaliste riikide seires ja me loodame, et seda nõuandvat organit tugevdatakse nii liikmete poole pealt kui esindatuse poole pealt. ja kui Euroopa Liidu nimekiri heaks kiidetakse, siis peab see Äh, andma nõu ka kõikide nimekirjas tehtavate muudatuste kohta, aga meil on kahtlusi mitmete asjade kohta. kõigepealt see osalise mandaadi mõiste, see on selge katse lõhestada seda ettepanekut kaheks. ühelt poolt on meil äh, siis mõiste ja teisel pool on sisu ja nagu varasematel mõttevahetustel ma olen juba öelnud, me tunneme muret Äh, sellisel äh, vastu, sellisel vastuolusel teemal nagu Türgi paigutamine turvaliste riikide nimekirja. Äh, mulle tundub, et nõukogu üritab seda teemat kuidagi kõrvaldada ja tahab pasemeid hääletama Euroopa Liidu nimekirja mõiste üle, sõltumata sellest, millised nime, riigid sinna nimekirja pannakse. nii et, et meil on kaks probleemi selle Euroopa Liidu nimekirjaga. Eh, kõigepealt siis see, et eh, kõik asüülitaotlejad peaksid eh, leidma võrdse kohtlemise ning kõigil asüülitaotlejatel peaks olema võrdne juurepääs ressurssidele, vaatamata sellele, mis riigist nad tulevad. ning teise asi, mis meile muret valmistab, on seotud Euroopa Liidu võimekus reageerida muutuvatele oludele nõndanimetatud turvalistes riikides ma arvan, et riigid ja mõned süsteemid suudavad reageerida kiiremini ja täpsemalt kui Euroopa Liidu institutsioonid ja seetõttu peaks liikmesriikidel olema õigus ka oma riiklikke nimekirju koostada, tuginedes loomulikult rahvusvahelisele õigusele ja Euroopa Liidu õigusele, asüülimenetluse direktiivile, mis peab riiki turvaliseks siis, kui seal on demokraatlik süsteem Äh, ning inimesi ei äh, kiusata taga, neid ei äh, piinata ja ei ole relvakonflikte ja kui me vaatame, mida välja on pakutud, et Türgi pannakse samuti turvaliste riikide nimekirja, siis iga sõltumatu vaataja ju ütleb, et Türgi ometigi ei täida neid kriteeriumeid. niisiis jään ootama meie järgmist kohtumist. aitäh, proua Lambert, järgmisena. aitäh ka mina tahaksin tänada meie raportööri tehtud töö eest, tahaksin teda tänada selle raporti eest. me hindame äh, seda, et on liigutud selle osalise lähenemise juurde, kuigi jagame ka mõningast muret, mis sellega seoses siin väljendamist leidis. aga ma arvan, et äh, nüüd on väga selge, mida me kriteeriumite ja menetluste vallas ootame ja me ei hakka siin lihtsalt poliitiliselt kiirkorras otsuseid langetama. näiteks äh, kui äh, vaatame seda konsultatiivset komiteed, siis meie jaoks on see äh, oluline ettepanek. Äh, selline organ, mis ei ole otseselt allutatud Euroopa Liidu välispoliitika survele, oleks väga oluline, see aitaks meile meelde tuletada, millised on need põhiasjad, millele me peame tähelepanu pöörama, me ikkagi tegeleme ju asüüliprotsessiga siis need kriteeriumid, mida mainiti, need on menetluse direktiivis äh, ja äh, ja loomulikult me peame arvestama ka sellega, äh, et osad riigid lihtsalt ei suuda või ei taha inimestele kaitset pakkuda ja äh, parlament, mina juhin äh, parlamendi delegatsiooni, mis hõlmab äh, kuut Aasia riiki, sealhulgas ka näiteks Pakistani ja Bangladeshi ja ma arvan, et oleks väga huvitav arutada, kuidas need kriteeriumid teatud riikide puhul kehtivad. meie oleme huvitatud sellest nõuand-, nõuandvast komiteest ja meid huvitavad ka mõned ettepanekud, mis puudutavad konkreetsete Äh, organite rolli, aga meie jaoks on väga äh, raske leppida sellega, et Frontex on sellesse protsessi kaasatud, et äh, Frontex hindab olukorda päritoluriikides sellepärast, et see nimekiri ei peaks teenima liikmesriikide huve ja Äh, proua Tati äh, esindaja tõstatas ühe küsimuse selle ajavahemiku kohta äh, kolm aastat, kui kehtivad nii Euroopa nimekiri kui ka liikmesriikide nimekirjad. me peame vaatama, suhtuma väga tõsiselt ka nende nimekirjade läbivaatamisele, sellepärast et me peame tunnistama, et päritoluriikides võib olukord väga kiiresti muutuda ja sellisel juhul peame ka meie suutma reageerida sellele muutunud olukorrale ja samuti eh, eh, toetaksin eh, ühte küsimust, mille esitas härra Depree. kuidas on see kõik kooskõlas nende asüülisüsteemi muudatusettepanekutega, mis on tehtud? mina olin kvalifikatsioonidirektiivi raportöör. ma mäletan paljusid neid huvitavaid arutelusid, mis meil sellel teemal oli ja kui me vaatame, mida komisjon praegu on välja pakkunud, siis on mul tunne, et et ei tea, kui palju nendest aruteludest ka õpiti. aga eh, sellele vaatamata, eh, kui sellest direktiivist saab nüüd määrus ja sellel on eh, mõju ka asüülitaotlejate definitsioonile, kui me vaatame neid muutusi menetlusdirektiivis, kui me vaatame kõike seda, mis toimub, siis kuidas see meie praegune töö sobib kokku sellega, mida mujal tehakse Äh, sellepärast et näiteks see töö, mida me tegime ümberjaotamise alas, see äh, töö on kõik juba sündmuste arengule jalgu läinud. ja nüüd härra Le Breton on viimane inimene, kes on sõna palunud. aitäh, lugupeetud esinaine, et andsite mulle sõna, ma Äh, vabanen, et ma jäin natuke hiljaks, ma olin Magrebi delegatsioonis, kus toimus ka väga huvitav arutelu. Äh, tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest, tegemist on tõesti väga olulise tööga ja äh, siin on, tema ettepanekus on väga palju huvitavat konkreetse ähm, nimekirja koostamine turvalistest riikidest, miks mitte see kiirmenetlus äh, Äh, mis võimaldaks äh, delegeeritud akte paremini jälgida, on väga oluline. aga siin on ka selliseid sätteid, mis põhjustavad mulle probleeme, muudatusettepanek viis näiteks, äh, mis tundub mulle pisut silmakirjalikuna, siin öeldakse, et meil on äh, Äh, äh, siin äh, turvaliste riikide nimekirja, aga ega me ei taha siis sealt tulevate pagulaste nimekirja hulka vähendada, nii et, et mulle tundub, et, et see, mis siin kirjas on, ei ole väga aus siis seitse ja kakskümmend kuus, kus räägitakse konsultatiivse organi loomisest Eh, see oleks veel üks eh, institutsioon, me peaksime asju ometigi, nende institutsioonide arvu vähendama ja midagi kokku hoidma. ja kaheksa ja kakskümmend seitse muudatusettepanekut, mis minu jaoks on täiesti vastuvõetamatud, sellepärast et need lähevad vastuollu riikide suveräänsuse põhimõttega Äh, need muudatusettepanekud äh, keelavad riikidel pidada turvalisteks riikideks neid riike, mis Euroopa turvaliste riikide nimekirjast on kustutatud. ma arvan, et liikmesriikidele peaks jätma selles olulises küsimuses otsustamisvõimalust, aga siiski tahaksin raportööri tänada. ja enne kui annan sõna komisjoni ja nõukogu esindajatele, äh, tahaksin ka oma poolt ühe küsimuse esitada kas me räägime siin nüüd Euroopa nimekirjadest või liikmesriikide nimekirjadest, äh, kas teile ei tundu, et see äh, mõiste on äh, rahvusvahelise õiguse vaatevinklist oksümooron? ma arvan, et me peaksime asjale ikkagi lähenema iga individuaalse taotluse alusel. näiteks kristlane, kes tuleb Pakistanist, võib omada igati põhjust asüüli taotlemiseks isegi kui Pakistan ise on turvaliste riikide nimekirjas. ja, ja sama kehtib Türgi kohta, nagu siin on öeldud. Äh, näiteks tür-, ma ei taha rääkida otseselt äh, Türgi kurdidest, vaid äh, räägime näiteks mõnest Türgi ajakirjanikust. kas me ei seisa siin silmitsi oksümooroniga rahvusvahelise õiguse vaatevinklist? aga nüüd äh, saab sõna härra Nilsson komisjonist. aitäh, äh, esinaine, et me saame äh, natukene kõnelda omalt poolt sellest raportist. mul on kaks peamist märkust. kõigepealt ma tahaksin öelda, et me Äh, suhtume väga soosivalt nende muudatusettepaneku, nendesse muudatusettepanekutesse, mis üritavad selgitada riiklike nimekirjade ja tulevase Euroopa nimekirja kaaseksisteerimist ja äh, kuidas me saaksime liikuda siis äh, siin selle Euroopa nimekirja suunas. ma arvan, et need muudatusettepanekud, nendesse me suhtume väga positiivselt. teiseks Äh, siin äh, mõned äh, suhtusid kriitiliselt uue nõuda, nõuandva organi loomisse. jah, me oleme loonud Euroopa asüüli- ja varjupaiga tugiameti, mis peaks andma kõikidele institutsioonidele nõu asüüli küsimustes ja siis ka konkreetselt selles küsimuses, mida praegu arutame. ja see on natukene seotud ka hiljutise komisjoni teatisega, mida siin paar korda mainiti. üks asju, mida me kavatseme käsitleda, on see, kuidas me saaksime EASO rolli veelgi tugevdada ja nende mandaati selgitada, eh, mis puudutab just nimelt eh, liikmesriikide nõustamist ja institutsioonide nõustamist, eh, näiteks ühised analüüsid, mis oleksid otsuste langetamise aluseks, kui jutt on turvalistest päritoluriikidest Äh, teatises oleme me öelnud, et me tahame menetluse direktiivi läbi vaatada ja tahame selle muuta määruseks, selleks et saavutada suuremat harmoniseerimist äh, ma paluksin, et te suhtuksite mõistvast sellele, sellesse, et ma ei saa täna teile öelda, mida see tulevane ettepanek sisaldab aga äh, äh, ma saan kõnelda sellest ettepanekust, mida me täna arutame, see on lühiajaline meede selleks, et liikmesriigid suudaksid paremini toime tulla praeguse kriisiga ja oleks hea, kui see äh, süsteem jõustuks niipea kui võimalik ja vahepeal me vaatame, kuidas me siis üldist raamistikku saame parandada ja see tähendab ka menetluste osas suurema harmoniseerimise suunas liikumist ja äh, Äh, see võib sisaldada ka menetluste direktiivi äh, turvaliste päritolumaade kohta nii et, et siin mingit vastuolu ei ole, äh, küsimus on lihtsalt ajastamises, meil on siin, praegu tegeleme lühiajalise meetmega ja teised ettepanekud puudutavad juba pikemaajalist asüülisüsteemi reformi. kas eesistujamaa esindaja soovib samuti sõna võtta, palun? jah, aitäh, et mulle andsite võimaluse sõna võtta samuti tahaksin tänada raportööri selle eelnõu eest, mis arvestab äh, selle, nende aruteludega, mis meil toimusid mõned äh, kuud tagasi, kus me otsustasime asjale läheneda osade kaupa ja oodata ära EASO ees ekspertide poolse panuse. ja sellega seoses tahaksin ma mainida, et me oleme nüüd EASO-lt saanud kinnituse, et nad on meie äh, taotluse kätte saanud ja nad Äh, oma raporti koostamises teevad siis prioriteedi. nõukogu on seda ettepanekut pikalt arutanud ja on jõudnud kokkuleppele kompromisside osas ja eesistujamaa on saanud ka läbirääkimisteks mandaadi. sisuliselt juhiksin tähelepanu ainult kahele peamisele asjale, mida me nõukogus oleme käsitlenud. kõigepealt Äh, peatamise kestus äh, ja tagajärjed, kui riik kustutatakse Euroopa turvaliste riikide nimekirjast, see on äh, punkt kolm selles ettepanekus. seal käsitletakse siis olukorda, kui see riik, mis on turvaliste riikide nimekirjas, kui selles riigis toimuvad mingid muutused ja see riik tuleb sellest nimekirjast ära võtta, siis saab komisjon teha ettepaneku peatada äh, riik sellest nimekirjast. ja sellest hetkest alates on see riik natukene hallis tsoonis, sest seda ei saa panna riiklikusse nimekirja kui turvaline riik. nõukogu nagu ka raportöör üritab vältida sellist halli ala nii palju kui võimalik, just nimelt äh, sellepärast, äh, et olukord kohapeal võib väga kiiresti muutuda ja seetõttu jõudiski nõukogu kompromissini, mis tahab piirata seda peatamise aega kuue kuuga äh, või, või kuni aastaga ja samuti äh, piirata komisjoni volitusi seda peatamise aega pikendada. Äh, teine asi, mida samuti mainiti, on vajadus selgitada seost liikmesriikide turvaliste riikide nimekirjade ja Euroopa Liidu nimekirja vahel iseäranis pärast seda, kui Euroopa Liidu nimekirjast on mõni riik ära võetud. ja eesistujamaa siin öö, pidi valima kahe äärmuse vahel, ühelt poolt anda komisjonile lõpp, lõpmatu kestusega vetoõigus otsustada, kas riiki võib panna äh, riiklikusse nimekirja pärast seda, kui ta on Euroopa Liidu nimekirjast ära võetud või anda siis äh, liikmesriikidele võimalus äh, ise otsustada, mis nad teha tahavad. ja siin me oleme jõudnud järgmisele kompromissile. Äh, saavutasime kokkuleppe piirata ajaliselt komisjoni vetoõigust äh, selle üle, kas seda riiki saab panna liikmesriigi nimekirja, kui ta Euroopa Liidu nimekirjast on ära võetud. sellega ma praegu piirduksin ja ma võib-olla vabandan, et ma rääkisin nii üldiselt sellepärast, et tekstis on tegelikult asi väga selge, seal on kirjas ka tähtajad ja ajaperioodid erinevateks meetmeteks. ning lõpetuseks eh, tahaksin öelda, et nõukogu eh, ootab konstruktiivseid arutelusid Euroopa Parlamendiga, aitäh! aitäh! ma tean, et te otsustasite minu küsimusele eh, Äh, mitte vastata, et kuidas on olukord äh, rahvusvahelise õigusega kooskõlas olemise ja ÜRO pagulaste konventsiooniga, aga see selleks. Äh, küllap tuleb teisi võimalusi ja nüüd annan võimaluse raportöörile proua Guillaume'ile, kui ta soovib sõna võtta. jah, ma teen kiiresti, sellepärast meil oli üsna viljakas arutelu Äh, kui ma kuulasin äh, nõukogu, äh, siis nad ütlesid, nad rääkisid suhteliselt üldiselt, siis see näitab väga hästi, et see asi ongi suhteliselt udune, ei ole päris selge, kuidas toimib see riigi peatamine nimekirjast, et asjades ei ole veel piisavalt selgust Äh, konsultatiivse komisjoni osas äh, siis äh, kuulasin väga tähelepanelikult ära seda, mida kolleegid ütlesid, et asjad lähevad liiga bürokraatlikuks. ma võtsin näiteks just või eeskujuks just nimelt Suurbritannia, ma lootsin, et siis tuleb kriitikat vähem, aga hea küll, ma olen teie kriitikaga nõus. aga sõltumata sellest ma äh, olen täiesti nõus sellega, äh, et EASO on täiesti legitiimne part-, partner selleks, et nõu anda. Äh, ja ma arvan, et ka teised on olulis-, olulised, nad saavad asju näha natukene teisest vaatevinklist, neil on teistsuguseid kogemusi, aga näiteks mis puudutab neid kiireid arenguid, mis mõnes riigis toimuvad. Äh, paljud kõnelejad mainisid seda. Äh, näiteks kui üks riik enam ei ole turvaline, siis äh, oleks väga oluline, kui seda olukorda kohapeal hinnataks mitme, mitme erineva organi poolt, mitmest erinevast vaatevinklist, see oleks minu mõte konsultatiivseks nõukoguks. ja selle juurde, mida ütles proua Anderson, et meil tuleb tõesti teha väga palju tööd et vältida äh, seda, et me hakkaksime kõigile nendele definitsioonidele või mõistetele väga utilitaarselt lähenema. Äh, jah, äh, definitsioonid on äh, erinevates riikides üsna erinevad, üsna udused ning meie ülesanne on mitte piirduda ainult selle konkreetse nimekirjaga, vaid panna pal-, panna alus sellele, et seda mõistet turvaline riik kasutatakse tõesti õigesti ja see nimekiri ka tulevikus vastu peaks. aitäh ja aitäh kõigile, kes sõna võtsid! aitäh! ja sellega lõpetame arutelud ja tahaksin juhtida tähelepanu, et muudatuste esitamise tähtaeg on kolmeteistkümnes mai kell kaksteist päeval. ja, ja sellega oleme oma tänase koosoleku päevakorra ammendanud ja tuletaksin teile meelde, et järgmine koosolek toimub üheksandal mail Strasbourgis kell seitse õhtul kuni kella üheksani ja siis äh, kohtume Brüsselis kahekümne kolmandal mail ja kahekümne neljandal mail. aitäh, koosolek on lõppenud